kallid kolleegid, alustagem, sest et äh, juba olemegi äh, ajast maha jäänud, nii et võtke oma kohad sisse ja läheksime kohe meie päevakorra esimese punkti juurde, mis nagu ikka on päevakorra kinnitamine. ning äh, minu ettepanek on, et punkt number seitse ühenduse innovatsioonipoliitika muutuva maailma taustal meie arvamus ITRE-le, et see lükataks homsesse ja selle asemel räägiksime täna kümnendast äh, punktist ja kui keegi sellele vastu ei ole, siis äh, võtame selle päevakorra selle tillukese muudatusega ka vastu. nüüd äh, punkt number kaks, eelmise koosoleku protokolli kinnitamine toimus see kahekümne teisel veebruaril kui kellelgi äh, tänase kohtumise jooksul äh, vastuväiteid äh, sellele protokollile ei ole, siis loeme me selle vastuvõetuks tänase kohtumise lõppedes. nüüd päevakorrapunkt number kolm, esimehe teadaanded. alustaksin sellest, et kirjalik menetlus, mille me käivitasime pärast eelmist koosolekut, selle osas on koordinaatorid otsustanud ähm, jagada ühe arvamuse ühe raporti ära. üks raport, äh, see puudutab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõud Euroopa Liidu finantspanuse kohta Iirimaa rahvusvahelise fondi jaoks, see antakse Rahvaparteile ja ma paluksin sealt Rahvapartei koordinaator nimetaks ühe raportööri ametisse ja ei ole ka mingi üllatus, et mulle siin kõrvalt öeldakse, et see on Sean Kelly, see meie raportöör, ja teine dokument on arvamus äh, tööhõivekomisjonile ja sotsiaaldemokraadid on otsustanud oma liikme sellele, äh, selle arvamuse jaoks esitan, nii et Konstantin Kreel, palun nii kiiresti kui võimalik, teavitage meile, kes see siis saab olema. nüüd teine teadaanne puudutab see seda, kuidas Euroopa Parlament kavatseb reageerida Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiale. parlamendi president härra Puusek korraldas kohtumise, kuhu ta kutsus seitse-kaheksa asjaga seotud komisjoni esimeest, nende komisjonide esimehed siis, kes väidetavalt selle teemaga rohkem on seotud, kohtusime töisel õhtusöögil, jagasime esimesi äh, muljeid äh, selle strateegia kohta kuid peamised äh, küsimused äh, tol õhtul puudutasid äh, menetlust, mitte nii palju sisu. ja menetluse poolt arvati, et ei ole lihtsalt piisavalt aega parlamendi jaoks osaleda selles debatis piisaval kujul. selle strateegia vastuvõtmiseks on väga vähe aega jäetud nõukogu alustab neid arutelusid järgmisel nädalal ja tahab selle vastu võtta juunikuu tippkohtumisel ülemkogul. komisjon paralleelselt tegeleb juba suuniste väljatöötamisega. parlamendi roll on uskumatult äh, väike äh, ja see kindlasti ei ole vastavuses meie meelest äh, aluslepinguga ja kindlasti eh, tuleks teha tõsiseid jõupingutusi parlamendi laiemaks kaasamiseks, see on nüüd minu seisukoht, mitte enam siis parlamendi presidendi seisukoht. meie esindame ometigi Euroopa kodanikke ja Euroopa Parlamendile kui kodanike eh, häälele peab jääma ka ruumi selle strateegia puhul mõned äh, minu kolleegid, komisjonide esimehed julgustasid parlamendi presidenti paluda nõukogul ja komisjonil kogu see ähm, asi edasi lükata, tähtaega edasi lükata äh, sügisesse, kuid äh, mõned meist olid natukene realistlikumad, öeldes, et kogu see masinavärk on juba käivitatud ja teatavat äh, pakilisust on õhus tunda ja äh, ilmselt äh, nõukogu seda strateegiat äh, ei toetaks. nii et äh, seda ei tohi ka unustada. räägiti ka sellest, et kuidas koondada parlamenti siis kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend strateegia arutellu erinevaid mõtteid avaldati selles osas, näiteks et luua ad hoc komisjon või siis juhtivkomisjon. esi-, tähti ka mõte, et äh, komisjoni esimeeste konverents võiks olla see foorum, kus äh, arutelusid pidada. kuid äh, see küsimus jäi sellel õhtusöögil lahtiseks. järgmisel päeval otsustas fraktsiooni esimeeste konverents ja saatis selle siis komisjoni esimeeste konverentsile edasi ja palus seda tööd meil siis koordineerida. nii et nagu minu ara-, mina aru saan, siis äh, komisjonide esimeeste konverents valmistab ette ettepaneku selle kohta, kuidas Euroopa Parlamendi töö peaks välja nägema Euroopa Liidu uue kaks tuhat kakskümmend strateegia osas. nii et lühike ülevaade siis sellest, milline olukord praegu on minu poolt kõik, aga võib-olla härra Van Nistelrooy äh, täpsustab midagi, ta on sõna soovinud. jah, mõninga kõhklusega ütles, ütleksin, et see on täiesti selge, et see asi on selge nagu seebivesi äh, ja on väga kummaline, et äh, me sellise asjaga lihtsalt äh, lepime uue lepingu kontekstis, nii nagu ka enne on kõik nagu me juba enne ütlesime, me saatsime oma komisjoni poolt kirja, et me tahtsime, et äh, me saaksime normaalselt ette valmistada oma arutelu. ja praegune olukord küll ei ole rahuldav. ja kui tõesti parlament ei korraldaks näiteks kahepäevast äh, konverentsi selles küsimuses, koondades kõik komisjonid. praegu räägime sellest, et fraktsioon, et komisjonide esimehed istuvad koos. no hea küll, aga see ei ole õige. miks me ei tooks sisse täiesti uut äh, menetlust, olgem äh, Eh, paindlikumad, valmistagem seda kaks päeva jutti ette ja esitagem siis resolutsiooni. praegu on see töö küll väga piiratud. ja veel. kui me, kas me tõesti arvame, et Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia toob ühtekuuluvust liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel? kui äh, me seda paremini ette ei valmista, siis ei saa sellest mitte midagi paremat kui see avatud koordinatsioonimeetod. ja pärast tullakse meie juurde siis juba seadusandlike ettepanekutega ja meil jääb üle neid ainult blokeerida, see on ikka väga halvasti pihta läinud, see töö. olgem natukene paindlikumad, natuke loovamad, töötagem selle asjaga kaks päeva näiteks mina küll olen väga pettunud, see ei ole mm, hästi tasakaalus sellega, mida me tahame ühtekuuluvuspoliitika osas ka saavutada järgmistel aastatel. see on ju üks kõige olulisematest äh, eesmärkidest ja instrumentidest, ega mul rohkem ei olegi midagi öelda. suur tänu, härra minister Roy, kas keegi veel soovib sõna, me tuleme selle asja juurde tagasi punktis kolmteist homme kui äh, me räägime härra Ricardo Cortes Lastra raportis ühtekuuluvuspoliitika panusest Lissaboni eesmärgide saavutamisesse, kuid lühidalt võib-olla ennetavalt ütlen seda, et ma olen palunud ähm, komisjonide esimese konverentsil muuta seda raporti nime ja rääkida mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika panusest Lissaboni, vaid lisada siia ka Euroopa Liit äh, kakskümmend kakskümmend strateegia komisjonide esimehed ehm, kiitsid selle heaks, jääb üle veel oodata fraktsiooni esimeeste otsust, loodetavasti see saab ka olema positiivne. maikuus käivitame selle debati täiskogus, mõned nädalad tagasi saatsin ka komisjoni esimeeste konverentsile kirja eh, selle kohta, et meil on vaja natukene organiseeritumat tegutsemist eh, uue strateegia osas, vaatame, mis sellest koorub, kuid praegu ei ole küll see selge. Jan Olbricht jah, ma olen natukene hiljaks jäänud, võib-olla kordan. ma lugesin väga ettevaatlikult läbi selle strateegia kaks tuhat kakskümmend äh, viimase versiooni, on täiesti selge, et Euroopa Nõukogu on see, kes äh, on selle nii-öelda kirjutanud ja küsimus on selles, mis Euroopa Parlamendi roll siis on parlamendi eh, ülesanne on siis seadusandlust vastavalt sellele strateegiale luua, aga omand, omand selle strateegia puhul on nõukogus ja sellepärast jõuda, saadetaksegi meile info, et see võetakse juunis vastu. tekstis tuleb küll see niimoodi välja. proua esineja, kallid kolleegid, me tuleme selle asja juurde tagasi päevakorrapunktis kui number kolmteist, sest et eh, on täiesti selge minu meelest, et me ei saa eh, teatud lähenemisega olla küll nõus Äh, eriti parlamendi rolli osas. lisaks seadusandlikule tööle tuleb ka nii-öelda äh, promoda strateegiat kaks tuhat kakskümmend, kui me kohtume rahvusparlamentidega, aga äh, aluslepingu järgi on meie pädevus ikkagi natukene laiem. nii et läheme edasi äkki päevakorrapunkti juurde number neli, Mihhail Tremopoluse raport. Mihhail, kas te olete kohal saalis? Äh, siin meie kõrval te enam ei istu, mis on väga kahetsusväärne, aga vahemalt ma nüüd näen teid siin saalis silmast silma. nii et äh, äh sissejuhatus siis Mikaelile. suur tänu, daamid ja härrad. kahe tuhande viiendal aastal võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa Liidu läbipaistvuse algatuse kahe tuhande kuuendal aastal järgmisele rohelise raamatu avaldamine. eesmärk oli Euroopa tasandil läbipaistvuse ja vastutuse parandamine. see sisaldas ka mõtet, et tuleb avaldada abisaajate andmed struktuurifondide ja eh, ühtekuuluvusfondi abisaajate andmed peavad olema avalikud ning eh, see sätestati komisjoni määrusega vastavalt siis artiklile seitse lõige üks, kus nõutakse andmete avaldamist kolmes kategoorias. kõigepealt abisaajate loetelu, teiseks eh, ettevõtete nimetused ning kolmandaks Äh, nende vahendite hulk, mis nad saavad. nüüd samuti on vaja ähm, sätestada minimaalsed Euroopa läbipaistvusalgatuse nõuded ja nõuda seda ka korraldusasutustelt. palju sõltub siiski liikmesriikide suhtumisest, kultuurist, halduskultuurist, traditsioonidest Need erinevad lähenemused, lähenemised liikmesriikides on kõik erinevad, sellepärast et õigusraamistik on suhteliselt nõrk sellel algatusel, seetõttu on tehtud ettepanek ühise mudeli rakendamiseks andmete avaldamisel samuti oleks vaja teha nii, et et kodanikel oleks ligipääs Regionaalarengu peadirektoraadi veebilehele, kust viivad lingid liikmesriikidele, kus on võimalik siis ERDFi eh, e ja Ühtekuuluvusfondi informatsiooni on võimalik leida. mõte eh, tõukefondide ühise juhtimise kohta ja, ja ühiste linkide eh, kohta on jäänud siiski ähm, peatuma liikmesriikide tasandil, liikmesriigid lähenevad nendele küsimustele erinevalt. praegu pole ikka veel võimalik Euroopa Liidu tasandil andmeid võrrelda. selleks, et olukorda parandada, kutsun Euroopa Komisjoni ja liikmesriike oma raportis üles muutma eh, oma veebilehe kasutajasõbralikumaks, ligipääsetavaks ka Euroopa Liidu tasandil. samas säil-, säilitades veebilehtede kohalikud iseärasused, miks mitte luua kakskeelsed veebilehed, kohalik keel ja inglise keel peaksid seal esindatud olema. nüüd rääkides nendest minimaalsetest nõuetest kuigi territoriaalkoostöös on probleeme, on selliseid liikmesriike, kes on otsustanud täiendavat informatsiooni samuti avaldada, näiteks on ära toonud projektide eesmärgid, sihtgrupid, kellele projektid on suunatud, sihtrühmad ja nii edasi. see näiteks Sotsiaalfondi puhul on tehtud seda ähm osa liikmesriike teeb kindlasti rohkem, kui neilt nõutakse. kogu see informatsioon on väga hea, see puudutab abisaajaid, aga ma arvan, et kindlasti on veel arenguruumi informatsiooni sisu osas. oma raportis kutsun üles Euroopa Komisjoni täpsustama informatsioonile esitatavaid nõudeid, nii et kõik teavad, mis nendelt oodatakse, samuti võiks äh, nii-öelda teavitamissüsteemi täiustada. Euroopa Komisjon, kes jagab Euroopa tasandil äh, vahendeid ja liikmesriikide vastavad asutused peavad toimima sarnaste reeglite järgi. samuti tuleks põhiinformatsioonile ligipääs Äh, ligipääsu lihtsustada, see peaks olema sarnane, see puudutab siin nii kontaktandmeid kui ka äh, toetuse saamiseks vajaliku informatsiooni, projektide nimetusi, nende partnerid ja nii edasi. Transparency International on kritiseerinud Euroopa tõukefondide kulutuste läbipaistmatust ning on välja toonud korruptsioonivõimaluse ohu. arvan, et kõigil sellel on oma hind, kui on vaja informatsiooni parandada, rohkem informatsiooni esitada. Need Euroopa Liidu tõukefondid võimaldavad ka mõjutada avalikku arvamust kui räägitakse sellest, kuidas maksumaksja raha jagatakse, see on tõelise demokraatia funktsioneerimise jaoks oluline. kui me nüüd tõelist ühtekuuluvust ja poliitilist ühtekuuluvust soovime saavutada ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgsel perioodil, siis peab lugu pidama läbipaistvuse algatusest. tsentraliseeritud haldussüsteemi raamistikus on eh, informatsiooni edastamine hea halduse ja kontrolli korraldamiseks äärmiselt tähtis. see võimaldab vältida mitmesuguseid probleeme, mis võivad töö käigus tekkida. artikkel kuuskümmend üheksa ütleb, et liikmesriikides peavad tegevusprogrammide korraldusasutused edastama informatsiooni progra-, kaasfinantseerimise kohta see informatsioon esitatakse nii Euroopa kodanikele kui ka abisaajatele eesmärgiga tutvustada ühenduse rolli ning tagada eh, läbipaistvus fondide haldamisel. samuti on ette nähtud kommunikatsiooni, ühise kommunikatsioonivõrgustiku loomine Euroopa tasandil. seetõttu on loodud Inform, Euroopa Regionaalarengu fondi võrgustik. Euroopa Liidu tasandil äh, tagavad konsultatsioonid fondide koordineerimiskomitee kaudu ähm, informatsiooni edastamise erinevate äh, fondide vahel, aga ka äh, võimaldab see tõhustada liikmesriikide vahelist koostööd ja liikmesriikide sisest koostööd tõukefondide vahendite jaotamisel. Euroopa Komisjon on otsustanud tugevdada läbipaistvust ja otsustas seega mitte nõuda määrusega korraldusasutustel seda. Euroopa Komisjon on äh, täpsustanud, et läbipaistvus algatust tuleb operatiivselt rakendada erinevate programmide tasandil ja, ja lisaks sellele tahan toonitada, kui tähtis on liikmesriikide infoedastus kontrollisüsteemis, seetõttu oleks vaja luua ehm, elektroonilised infoedastussüsteemid, mis on seotud ka kontrollimehhanismidega. Euroopa Parlament on juba oma arvamust resolutsioonist kahe tuhande kaheksanda aasta veebruaris avaldanud läbipaistvuse kohta majanduses ja Euroopa Parlament on öelnud, et Euroopa Liidus on vaja ühendite vahendite haldamisel palju suuremat läbipaistvust, kui on tegemist vahendite ühise haldamisega liikmesriikidega. see äh, puudutab ka informatsiooni erinevate ülekannete kohta. parlament nõuab palju rangemat lähenemist infovahetusele ning ja samuti tuleks ette näha sanktsioonid nende vastu, kes ei respekteeri reegleid. miks mitte kehtestada äh, läbipaistva partnerluse reeglid? niisugune koostöö võimaldab läbipaistvust, vastutust, tõhusust, äh, legitiimsust, äh, suurendada kõikides programmeerimise ja, ja fondide kasutamise faasides korraldusasutused ja liikmesriigid peavad nõudma ka, et samad reeglid puudutavad kõiki osapooli, kõiki äh, ja, ja kõik osapooled saavad ära kasu-, peavad saama li-, lihtsama ligipääsu informatsioonile, et, et rakendada paremini oma oskusi ja, ja kogemusi. seega korraldusasutustel peaks olema ligipääs eh, teadmistele eh, teatud kriteeriumide järgi, mida võiks jällegi täpsustada. see omakorda võib eh, tõsta fondide abil teostatud tööde kvaliteeti. partnerlussuhted kindlasti täiustuvad, kui äh, vastastikune vastus, vastutus suureneb. liikmesriigid peaksid äh, tegutsema partnerluse vaimus, nii et saaks kontrollida ja jälgida, kuidas tegevusprogramme rakendatakse määrusel on sissejuhatus ja üks kindel artikkel, mis puudutab partnerlust, aga partnereid e, ja nende tegevust reguleerivate tekstide kohta ei ole küll palju räägitud selles tekstis küsitav on see, milline, millised peavad partnerlussuhted praktikas olema. kindlasti on siin veel palju äh, liikumis- või ma-, manööverdamisruumi, kui rääkida artiklist üksteist. aga kõik need partnerlussuhted sõltuvad jällegi liikmesriikide traditsioonidest, äh, mõnikord isegi halbadest harjumustest, peab ütlema komisjon on siinkohal olnud äh, liiga passiivne, on jätnud liiga palju tõlgendamisruumi reeglite puhul. mingisugust selget praktilist juhtimist ei ole Euroopa Komisjoni poolt näha selles küsimuses, millised peaksid need partnerlussuhted koha peal olema samuti kutsun üles äh, pidevalt täiendama informatsiooni partnerite kohta, anda neile rohkem tehnilist tuge, näiteks partnerorganisatsioonidele peab andma võimaluse ka eh, koolitusskeemides osaleda, koolituskavades osaleda. Eh, minimaalsed nõuded konsultatsioonidele peaksid olema lahutamatu osa Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuspoliitikast. me nõuame täiesti õigustatult liikmesriikidelt rohkem läbipaistvust ning samal ajal Euroopa Liidu institutsioonid peaksid eh, oma läbipaistvusega eeskuju näitama liikmesriikidele. usun, et eh, meil ei ole veel piisavalt informatsiooni otsuste, otsuse tegemisprotsessi kohta komisjonis see äh, muidugi peegeldub omakorda kogu töö äh, faasides. komisjonil on õigus heaks kiita või tagasi lükata liikmesriikide vastu võetud projekte. see puudutab neid projekte, mille eelarve on üle kahekümne viie miljoni euro näiteks keskkonnavaldkonnas ja viiskümmend miljonit teistes valdkondades. Need on suurprojektid. suurprojektide puhul peab olema enne heakskiitmist juba palju rohkem informatsiooni kätte saada. näiteks Euroopa Investeerimispank ja Maailmapank eh, avaldavad enne heakskiitmist eh, projekti kohta informatsiooni ja miks mitte Euroopa tasandil seda teha. läbipaistvus ka teistes Euroopa Liidu institutsioonides peaks olema äh, sarnane Euroopa Investeerimispangaga. samuti peaks olema kättesaadav sidus informatsioon internetis. see informatsioon peab olema kättesaadav siis, kui seda vaja on ja seda peab kogu aeg täiendama, kui tegemist on rahandam-, rahastamisprotsessiga. selline informatsioon äh, see, vastav infovahetus peaks kaasama ka niisuguse mm, internetis äh, avaldatud post, internetisse avaldatud postkasti, kuhu kodanikud saaksid äh, oma pöördumisi esitada, see aitab ainult tõhustada otsuse tegemise protsessi. suur tänu tähelepanu eest ja loodan, et selle raportiga saame me suurendada läbipaistvust ning suurendada ka kodanike usaldust Euroopa Liidu institutsioonide vastu. suur tänu selle ettekande eest, meil on ju kaheksa sõnavõtjat, meil ei ole eriti palju aega, palun olla distsiplineeritud. Kerstin Vestfal, palun, on esimene sõnavõtja. suur tänu, proua esineja, lugupeetud kolleegid. nagu härra äh, Tremopoulos juba ütles, siis äh, läbipaistvus on tõesti ühtekuuluvuse üks äh, võtmeaspekte, sellepärast et Euroopa Liidu vahendid on, äh, moodustavad väga suure osa Euroopa Liidu eelarvest. üks kolmandik kõikidest vahenditest lähevad sellesse äh, valdkonda samal ajal. ei ole ühtegi teist Euroopa Liidu poliitika valdkonda, mis, mida Euroopa kodanikud nii äh, vahetult kogevad, kui see, mis fondide kaudu teostatakse. meie seetõttu ei saa lubada seda, et kodanikel tekiks mulje, et mitte keegi ei tea, kuhu need rahad lähevad seetõttu on läbipaistvus just äh, struktuuritoetuste osas äärmiselt oluline. meie, sotsiaaldemokraadid, oleme arvamusel, et äh, härra raportöör on väga tasakaalustatud raporti koostanud. sotsiaaldemokraadid teavad, et äh, info maksete saajate kohta Euroopa liikmesriikides on väga erinev samaaegselt äh, andmebaasid äh, liikmesriikides ei ole alati täies ulatuses välja ehitatud. ühtne formaat selliste andmebaaside jaoks oleks e-, äärmiselt oluline läbipaistvuse saavutamiseks. tõepoolest oleks abiks, kui info ei oleks kättesaadav mitte ainult vastava riigi keeles, vaid ka vähemalt äh, inglise keeles. see samuti kergendaks läbipaistvust mis puudutab artiklit kaksteist ehk siis äh, süüdlaste nimetamine, siis siin me oleme teisel arvamusel kui härra raportöör. Te peaksite teadma, et mina olen äh, äh, elukutselt kasvataja ning pedagoogikas me juba ammu ei tegutse süüdistamisega. sellepärast, et sellisel juhul edusamme ei saa saavutada, see pedagoogiline põhimõte on tõesti juba ajast ja arust siis süüdistamine. tõepoolest, ähm, püüdlus suurema läbipaistvuse poole on äh, kiiduväärt ja me ka toetame seda, kuid see peaks viima selleni, et tekiks mingi nagu no, nõiajaht. meie ei näe komisjoni moraalse instantsina, mis kutsub äh, liikmesriike süüdistamise kaudu üles distsiplineeritum olema. ja seda ka seetõttu, et liikmesriikides äh, olukorrad on väga äh, komplekssed ja tuleb arvestada kohalikke olusid ning sotsiaaldemokraadid sellegipoolest arvavad, et raport äh, on siiski äh, tasakaalukas ja vajalikud muudatusettepanekud me teeme, esitame järgnevate päevade jooksul, suur tänu. suur tänu ja järgmine kõneleja Sofia Konja. Merci, madame la présidente, chers collègues. suur tänu, Prasinani kallid kolleegid kõigepealt tahaksin tunnustust avaldada kolleegile selle raporti koostamisel, see on väga hea töö ja e, soov suurendada regionaalpoliitika e, läbipaistvust on tõesti kiiduväärt, aga e, me peame arvestama sellega, et lõppude lõpuks me ei, ei too ohvriks poliitika tõhusust läbipaistvuse arvelt. ma arvan, et eh, need ettepanekud on siiski eh, väga raskesti rakendatavad minu meelest ja oma varasemas töös olen rakendanud regionaalpoliitikat eh, Prantsusmaal ning võin teile kinnitada, et kontrolliasutused ja haldusasutused juba kannatavad igasuguste seadusaktide tõttu ja see see, mis välja tuleb, see, see, see imago, see võib-olla tegelikult ei ole, ei vasta sellele, mida tegelikult koha peal ära tehakse. ja ma kardan, et me tekitame ühtekuuluvuspoliitika rak-, igapäevasel rakendamisel pigem ametnikele raskusi eh, nende igasuguste nõudmistega. ma toon välja need küsimused, mis mulle tunduvad siin natukene lii-, liiast. näiteks kui te räägite siin punktis viis, et äh, rääkida äh, andmete avaldamisel nii kohast, äh, pro-, projekti finantseerimisest, igasuguseid andmeid projekti kohta ära tuua. minu meelest iga projekti kohta nende andmete avaldamine on, on ikkagi väga raske, väga raske töö siis te räägite ka preventiivsetest meetmetest, et, et ähm, oleksid kindlad äh, tähtajad kontrollimiseks ja nii edasi. minu meelest tekitab see täiendavat bürokraatlikku koormust ja ja, ja need nõudmised on äh, võrreldes praeguste nõudmistega siiski liiast. suur tänu! suur tänu ja palun, Jevgeni Kirillov! suur tänu, proua esinaine teen lühidalt. meil on ajaga juba kitsas käes. aga sellegipoolest äh, minu äh, tunnustussõnad härra Tremopolusele. Äh, puudutab see asi tasakaalu. läbipaistvus ühelt poolt, teisalt ei saa liigselt ka rakendavaid asutusi üle koormata ja võib-olla me selle tasakaalu ka leiame. läbipaistvus on ju ühtekuuluvuspoliitika edukaks rakendamiseks äh, hädavajalik, sest see teeb kogu protsessi äh, paremini jälgitavaks, see peaks tooma kaasa tugevama kontrolli, vähem reeglite rikkumist äh, ja vähem bürokraatiat kuid nagu kolleegid juba öelnud on, on vaja ühtekuuluvuspoliitikat natukene ka rohkem esile tõsta. oluline on keskenduda tõsiasjale, et eriti just nimelt uutes liikmesriikides on info asendamatu selles osas, mis puudutab projektide üldist äh, rakendumist ja arvestada tuleb ka vastavate liikmesriikide eh, fondide vastuvõtuvõimet. see kõik peaks viima lõppkasusaajate jaoks olukorra parandamisele, paranemisele ja kogu see protsess oleks edukam. kuid võib-olla peaksin mainima seda, ehk seda juba ka öeldi, kuid mitte võib-olla sellises sõnastuses äh,, nagu mina oleksin tahtnud kuulda. nimelt äh, sotsiaalfondi projektide rakendamine. Need on väga olulised projektid, nagu me teame ja, ja ja see oluliselt panustab äh, Ühtekuuluvusfondi eesmärkide täitmisesse ka. ning äh, ka Sotsiaalfondi puhul me peaksime nõudma suuremat läbipaistvust eriti tänases kriisiolukorras äh, oleks sellest kindlasti kasu. see kindlasti viiks selle poliitika paremate tulemusteni. Philip Redburn, palun. suur tänu, esinaine. paar märkust ja siis üks küsimus meie raportöörile kõigepealt alustaksin sellest, et eelmise mandaadi ajal oli läbipaistvusalgatuses kaasatud ühes teises komisjonis ja on täiesti selgelt äh, meil valdkondi, kus ühed ja samad küsimused tekivad esile ja ma tahaksin tänada meie raportööri väga äh, sügavuti mineva töö eest selle raporti puhul, enamus sellest on mulle täiesti vastuvõetav. asi on selles, et äh, juba kohe alguses raportöör selgitab, mis on otsuse langetusprotsessi probleemid struktuuri ja ühtekuuluvuspoliitika vallas ja see kõik peab vett, kui me vaatame asja praktiliselt nii liikmesriigi tasandilt, asutuste tasandilt või siis Euroopa tasandilt. see piirkond, mida mina esindan, seal on olnud väga suuri raskusi just nimelt äh, läbipaistvusega selles osas, kuidas äh, teatud projektide, üksikute projektide puhul otsused langetati, nii et me ei peaks tagasi põrkuma äh, Äh, nõudmise e-, esitamise eest, me peame nõudma seda liikmesriikidelt, komisjonilt, äh, aga ka siis äh, vahendid saavate asutuste puhul. meie sotsiaaldemokraadist sõber viitas sellele, et ei pea näpuga näitama siis, kui asjad lähevad valesti, mina ausalt öeldes toetaksin raportööri ja ütleksin, et peaksime küll kui mõni asutus, komisjon või liikmesriik Äh, mööda paneb, siis äh, ei peaks me pelgama seda ka öelda. keegi ütles, et see oleks liigselt koormav. no peabki olema koormav, sest et me jagame siin ju maksumaksja raha ja maksumaksjal, avalikkusel on õigus teada, kuhu nende rahad lähevad ja kuidas seda kulutatakse ja see, mida raportöör seega minu meelest siin raportis välja pakub, on täiesti sobiv ja täiesti vastavuses äh, läbipaistvuse algatuse põhimõtetega. siin on üks äh, äh, selge viga. nimelt see raport äh, keskendub protsessidele sellest hetkest, kui äh, kuidas rahasid äh, jaotatakse, mis saab siis, kui projekt on läbi, kuidas projekti hinnatakse ja siis kuidas avalikustatakse äh, see finantsinfo. minu meelest aga peaks hakkama kõige varasematest faasidest pihta, sest eelmise mandaadi, mandaadi ajal tegelesime me lobitööga ja mis mulle meeldiks, et siin raportis oleks sees ja mida ma eeldaksin komisjonilt, liikmesriikidelt ja asutustelt, kes liikmesriikide nimel tegutsevad, on see, et äh, nad esitaksid ka nende lobiorganisatsioonide nimekirja, kes nendega on ühendust võtnud teatud projektide puhul. et me teaksime algusest peale, kes nende projektide läbisurumise taga on ja mõned äh, tulemused ilmselt meid suhteliselt üllataksid. ja minu küsimus siis raportöörile, kas äh, ta võiks kaaluda muudatusettepanekut, mis tooks selle äh, ettepaneku sisse, et igal tasandil äh, toodaks välja täpselt need lobiorganisatsioonid, kes on ühe või teisega ühendust võtnud. härra Angurakis järgmisena, palun aga. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt lubage mul öelda, et härra Tremopoluse raport hõlmab endas nii mõndagi huvitavat kuid ma ei ole sugugi veendunud, et äh, see vastab äh, raporti pealkirjale ja seega tuleb pealkirja muuta. mulle nimelt tundub, et kõik ettepanekud, mis siin on kirjas, ei aita absoluutselt läbipaistvust suurendada. selle pealkiri peaks olema meetmed Euroopa projektide paremaks äh, avalikkuse ees esitlemiseks. aga probleemid on muidugi äh, tõelised, reaalsed ja mulle tundub, et me ei saa läbipaistvus äh, probleemidest küll lahti sellist äh, käitumisviisi kasutades, nagu härra Tremopoulos on välja pakkunud, nimelt äh, andmebaaside harmoneerimine. ja see viib sellele, et asi puudutab ainult formaati. ja oht seisneb selles, et me jätame ennast täiesti relvituks tehnokraatliku äh, Äh, lähenemise suhtes. meie äh, koduriigis näiteks on probleemne, et äh, meil on terve rida komiteisid, kes otsustavad, kas projektid on vastuvõetavad või ei, aga kelle ees nad siis vastutavad lõppkokkuvõttes? heitke valgust ka sellele osale süsteemist sest see valgustaks tervet süsteemi, langetatakse selliseid suuri otsuseid, millised programmid jäävad ellu ja millised Äh, põhja lastakse. nii et me peame vaatama ikkagi, kuidas on olukord äh, üksikutes liikmesriikides. Kreekas on olnud tohutuid skandaale nende rahadega, aga kedagi trellide taha ei ole pandud. ja niikaua, kuni selline karistamatuse kultuur äh, püsib, ei, ei kao sellised skandaalid ka kuhugi ja ükskõik, kui palju me seda süsteemi ka muudaksime, eh, see probleemi ei lahenda. jah, info usaldatavus, jah, eh, tõesti, me peame ju küsima, kui eh, vettpidav see informatsioon, mis meil täna on, ikkagi on. näiteks äh, hind, mida küsivad äh, hanke teostajad, kas, kas see on ikkagi õige? räägitakse siin ka rangemast süsteemist, noh, kui kaugele see kummipael siis ikkagi venib? ma ei ütle, et minul need vastused kõik on olemas nendele küsimustele, aga me räägime siin äh, väga suurtest projektidest näiteks Kreekas endas on äh, selliseid projekte väga palju äh, ja pannakse küll silte, et struktuurifond on seda rahastanud, seda projekti, aga ega see läbipaistvusprobleemi siis ei äh, lahenda, härra Stravakis. suur tänu. mina sooviksin härra Tremopolust õnnitleda tema raporti puhul. täiesti selge on see, et läbipaistvuse parandamine panustab alati ka halduste, halduse parandamisse ja ka sellesse, et vahendeid paremini jagatakse. me ei tohi ka unustada, et äh, siin äh, sellel juhul on tegu ka sellega, et tuleb leida tasakaal raportis komisjoni äh, pürgi-, pürgi, pingutuste, pürgimuste ja meie komisjoni pingutuste vahel. ja teisalt Äh, üritatakse ka haldusmehhanisme lihtsustada. Euroopa Parlament on läbi viinud äh, uuringu ETI äh, mõjudest ühtekuuluvuspoliitikale ning seal on tegu ka miinimumnõuetega ning see on, vaadati ka, mil määral sellest kinni peetakse. kui siin on puudujääke miinimummääradest kinnipidamisel, siis siis ähm, ähm, ametkonnad ei edasta ka infot õigeaegselt, ka see tekitab suuri puudujääke. võib-olla me peaksime, äh, võib-olla me oleme siin ähm, nõudnud mõningatelt äh, protsessi osalistelt rohkem, kui nad tegelikult, äh, tegelikult milleks nad on suutlikud. me peame ka vaatama, et nõuded et lisainfo nõuete puhul oleksid äh, õigustatud. see peaks viima selleni, et äh, struktuurifondide lihtsustamine selle all kannataks. ja seetõttu ma ütleksin, et Euroopa Komisjon võib siin osas väga otsustava rolli üle võtta. toetuste kujundamine ettevõtetel on oluline, me peame ettevõtteid edasi äh, toetama, et nad saaksid vähemalt miinimummäärast kinni hoida. härra Piiper, suur tänu, proua esinaine. see raport võiks olla tõesti oluliseks äh, eeskujuks äh, ühtekuuluvuspoliitika edasisel käsitlemisel. siin on väga palju mõistlikke aspekte kaasatud ning ma räägin oma kogemusest. eelmine aasta ma üritasin mõningate kolleegidega mõningate mõningaid avalikustatud andmeid liikmesriikides võrrelda ning ma ütleksin, et tegu oli pudru ja kapsaga, sellepärast tõesti mitte midagi ei saanud aru, millist infot liikmesriigid üldse edastavad. kui me ütleme, et me soovime saada nende avalikustatud info ühtlas, ühtset infot, formaati ja et see oleks ka vähemalt inglise keeles, siis, lugupeetud kolleegid, me ei vaja see mitte liistule tõmbamist, siis on moraalseks instantsiks avalikkus sellepärast et äh, väga lihtne on hinnata äh, siis seda, mis äh, toimub Euroopa rahadega. ka meie poliitikutena saame projekte algatada ja neid kontrollida. nii et mina leian, et siin on tegu väga suure abiga. me peame ka vaatama, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat seeläbi parendada. aga see peab äh, seisma ka meie võimuses. ja seetõttu ma olen selle põhijoonega raportis väga, väga nõus, nüüd kaheteistkümnes punkt, äh, mis puudutab siis avaliku nii-öelda liistule tõmbamist, sellega ma nõus ei ole. ma sooviksin julgustada aga, et, et te, te peaksite vastu ja et ja et me oleksime järjekindlad ja ka järgmises ähm, struktuurifondide määruses äh, nõuaksime nende punktide kaasamist. et äh, me nõuaksime siis meile oluliste punktide kaasamist ka järgmise struktuurifondide määrusse. suur tänu ja nüüd Ivar Skurtmanis. Thank you, madam chairman. suur tänu. ma tahaksin kahte asja öelda. kõigepealt täna on ka juhtimise kontrollisüsteemidel oma äh, vastutus süsteemi usaldusväärsuse osas. me teame, et äh, olemasolev finantsperspektiiv ei ole saanud äh, teatud liikmesriikides Euroopa Komisjoni heakskiitu. seetõttu ei ole ka eraldatud neile vahendatud, vahendeid sellist olukorda ei ole vaja korrata. interneti kasutamise puhul võib öelda, et see on täiesti möödapääsmatu ja see ongi ainus vahend. ja kolmandaks juriidiline vaatevinkel. kui vastutus langeb lõppkasusaajatele, siis võivad nemad hakata süüdistama meid näiteks kui küsitakse, et me peame olemasolevate fondide kasutamise taseme kohta eh, informatsiooni saama nende käest, siis eh, nemad ütlevad, et meie nõuame eh, neilt täiendavaid kulutusi. kui me vaatame, millised agentuurid vahendite kasutamise eest vastutavad, siis nendel kindlasti on vahendeid, aga kui ei ole, siis ma arvan, et täiendav info nõudmine on probleem, probleemne. ma ei tea, kas Euroopa Komisjon on võimeline äh, terve elektroonilise võrgustiku äh, moodustamiseks. Äh, lingid peavad minema operat-, tegevusprogrammidele ja kasusaajatele ja lingid viivad agentuuridele ja projektidele, ma ei tea, kas seda on võimalik teha. tahaksin teada, kas eh, kõik need vahendid peavad kehtima pooleliolevate projektide või juba lõpetatud projektide kohta me peame väga ettevaatlikud olema, sest vastasel korral võtame resolutsiooni vastu, see võetakse vastu, hakatakse rahend-, rakendama, aga mingisuguseid täiendavaid kulusid ei olnud ju eelarves ette nähtud kõigi nende nõudmiste täitmiseks muidugi on õige, kui te räägite maksumaksja rahast, aga eh, niisuguste nõudmiste täitmine tuleb juba ette näha või nende rahastamine tuleb ette näha regionaalarengu peadirektoraat on läbi viinud uurimuse kontrollikoja nõudmisel ja tuli välja, et elektroonilised süsteemid maksete kinnitamiseks ei toimi paljudes liikmesriikides. mõnel puhul on eh, maksed olnud blokeeritud lausa kaks kuud. seetõttu teen ettepaneku, toetame interneti kasutamist üldraportist, teiseks äh, informatsioon peab puudutama eelkõige lõpetatud projekte, agentuurilt on nende kohta lihtsam äh, informatsiooni saada ja lõpuks, kui me tõesti kogu eh, vastutuse lõppkasusaaja õlule paneme, siis tekivad meil tõsised probleemid ja loomulikult peab rakendamise puhul olema ette nähtud üleminekuperiood. kui me soovime täiendavaid läbipaistvusprotseduure rakendada. järgmine kõneleja, palun. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Suur tänu, proua esinaine, kallid kolleegid, mul on äh, kolm märkust ma tahaksin tänada kõigepealt meie raportööri. tegemist on äh, ühe väärtusliku raportiga ja need seisukohad, mida me ka oleme nüüd kuulnud, äh, aitavad kindlasti seda raportit toestada. lubage mul öelda ka seda, et minu seisukoht on see, et me räägime praegu väga-väga olulisest asjast, olulisemast, kui me oleme seni võib-olla mõistnud. see on kõige olulisem on muidugi äh, kodanike teavitamine, aga me võime laskuda sellesse lõksu, et räägime sellest nende sõnadega, äh, nagu kodanikud äh, meilt eeldavad, räägime, teeme suuri sõnu, räägime läbipaistvusest ja lihtsustamisest ja nii edasi, aga inimesed ikkagi tunnevad, et mingit infot nad nagu justkui ei ole saanud, ülevaadet neil ei ole selle kohta, et mis toimub selles seisneb see küsimus. me küll kaebleme selle üle, et Euroopa Liit on inimestest liiga kaugel, aga kui meil tekib kord võimalus ennast siis lähendada kodanikele, laseme selle võimaluse käest. ja selles kontekstis kaks märkust. kõigepealt me peaksime igal juhul vältima sellist olukorda, et informatsiooni hulk mis äh, rahvale saadetakse, ei suurene. eksperdid on leidnud, et äh, mediatiseerunud äh, massiühiskondades jõuab inimestele iga päev umbes tuhat ühikut infot. noh, näiteks kas siis läbi raadio uudiste või loevad nad artiklit või äh, või äh, kuulevad liiklusraadios seda või teist. sellest tuhandest infoühikust äh, jääb alles nelikümmend. Ameerikas äh, näiteks Coca-Cola info jääb alati inimestele pähe, sest et seda tuleb ikka ja jälle nii et üheksasada kolmkümmend üheksa infoühikut Äh, jääb inimeste mällu. ja me peame mõtlema, kuidas me inimestele sellist infot saadame et meie oleksime nende infoühikute seas, kui me selle infoga üle koormame inimesed, siis nad lihtsalt viskavad selle info välja oma peast. läbipaistvus on oluline ka selles küsimuses. aga kogu see info ei ole sugugi ju vajalik nii et ma olen nõus raportööriga selles osas, et äh, me peame saatma rahvale väga selget äh, informatsiooni äh, ja sarnane peaks siis olema kõikides liikmesriikides ja rõhutaksime asja iva ikkagi. teiseks, minu meelest see raport on täiesti vastuvõetav selles osas, mis on siin kirjas suurprojektide kohta suurinvesteeringute äh, osas langetavad otsused mitte liikmesriigi tasandil, äh, vaid Euroopa Liidu tasandil, selles osas äh, on meil siin teatavaid moonutusi. millise info alusel Brüssel nende projektide osas oma otsuse langetab? Euroopa Liidu ilmselge kohustus on äh, aga jälle teistpidi anda nii palju infot äh, välja kui võimalik otsuselangetusprotsessi kohta, näiteks Euroopa Keskpank äh, saadab info välja juba enne otsuse langetamist. enne siis, kui ära otsustatakse, kas ühe või teise projekti jaoks taotletav laen ka antakse. nii et meie institutsioonide seas on üks institutsioon, kes annab rohkem infot äh, välja juba enne otsuse langetamist kui Euroopa Liit ise, nii et meie seisukohad peaksid selles küsimuses muutuma ja peaksime esitama muudatusettepanekuid selles suunas ja öö, lõpetuseks veel, et tõesti äh, väga hästi kirjutatud raport. Kristina Aru. suur tänu. praesinaine, tahaksin tervitada austatud kolleegi raportit ja tahaksin äh, toonitada vajadust jätkata meie viljakat keskustelu, mis sai alguse juba eelmisel aastal, kui Jean-Marie Popüü kirjuta-, koostas äh, raporti, rääkides partnerlussuhetest regionaalpoliitikas. me ei saa mitmetasandilisest partnerlusest rääkida ilma läbipaistvuseta. läbipaistvus on eeltingimuseks stabiilsusele, ettemäärat-, määratavusele meie Euroopa projektide finantseerimisel. me ei saa midagi ette näha, mis toimub regionaalsel tasandil, kui me ei tea ehm, ehm, midagi projektide finantseerimisest läbipaistvus on oluline ka eh, Euroopa poliitikate muutmisel, eh, ühise pol-, eh, põllumajanduspoliitika, regionaalpoliitika ümberkujundamisel. samas ei tohiks näiteks minu koduriiki Rumeeniat küll raskemasse olukorda panna. Teie kui te olite volinik proua Hüübner eelmise komisjoni ajal, siis teie andsite nõu Rumeenia valitsusele regionaalpoliitikat arendada selleks, et Euroopa vahendeid paremini ära kasutada ning täieliku läbipaistvuse puudumise tõttu võeti ots-, vast-, Rumeenias vastu otsuseid ilma kellegiga konsulteerimata, ei räägitud ei erakondadega ega vaba ühe, ühendustega, töötati välja küll vastav seadusakt, aga ähm, läbipaistvus kukkus sellega täielikult läbi. kas võib rääkida läbipaistvusest kui praegu Rumeenias? politis-, politiseeritakse avalikku haldust täiesti lubamatult ning määratakse inimesi ametisse poliitilistel põhjustel ja poliitilistel põhjustel ei saa ametnikud edastada elementaarset informatsiooni. me muide esitasime selle küsimuse eh, Maarengu fondi vahendite ko kasutamise kohta põllumajandusministrile, aga tema ütles, et teda ähvardavad karistused, kui ta avaldab selle kohta informatsiooni. muide, see ei puuduta mitte ainult minu riiki, me peame eh, arvestama, et niisugune asi ei tohiks juhtuda mitte kusagil. see ohustab Euroopa regionaal- poliitikat ja seetõttu tervitangi kolleegi raportit. kõigepealt on läbipaistvusmeetmete sidusus vaja taganda, me peame paika panema kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks ühesugused reeglid kalendri meetmete rakendamiseks ja võtma vastu ka tähtaja, millest alates muutub meetmete rakendamine kohustuslikuks ja peale mida äh, karistatakse neid, kes reegleid ei täida. kodanikud ei Nad tahavad ju samuti teada, kust äh, ühtekuuluvusvahendid tulevad, kes nendest kasu saab, kui ja äh, kui näiteks nende kool või, või nende rajooni haigla kasu saab sellest. ühtekuuluvuse poliitika edulugu peab jõudma ka kodanikeni, tänan. Just... suur tänu. Äh, enne viimast kõnelejat veel minu märkus mitte keegi Euroopa Komisjonis ei tee ettepanekut äh, selle kohta, kuidas peaks äh, olema üles ehitatud riiklikult nende juhtimishoovad, see on täiesti välistatud. ideile, care vreau să le enunț timp. suur tänu, proua esineja. tahaksin ainult ühel teemal kõnelda läbipaistvus aitab alati paremale juhtimisele kaasa. see on selge kõigile, aga muidugi me ei tohiks ära unustada järgmist. elame praegu sellisel ajajärgul ka parlamendis, kus äh, on järjest tähtsamaks muutunud ligipääs struktuurivahenditele. räägin resolutsiooni ettepaneku artiklist üheksa kus toonitatakse vajadust äh, paika panna niisugused reeglid, mis muudavad kogu süsteemi läbipaistvaks struktuurivahendite kasutamisel. samuti tuleks vältida halduskulude suurenemist osalejatele. mina sooviksin, et see raport järgiks sama mõtet. läbipaistvuse suurendamisega ei tohiks kaasneda täiendavad halduskulud, eriti teatud liikmesriikide eh, tohutu bürokraatia tõttu. ma tahaksin olla kindel, et eh, raporti tagajärjeks on lihtsustumine, mitte täiendavad komplikatsioonid. tunnen, et ma pean kolleegidele rääkima ka, et praegu Rumeenias käivad konsultatsioonid sest regioonidel ei ole mm, niisugust äh, autonoomiat, sellist süsteemi ei ole Rumeenias ja seetõttu oleks vaja Rumeenias sellist protseduuri, kus oleks äh, haldusjaotus kõige äh, optimaalsemalt kajastatud? Euroopa Komisjon, härra Fischer vastate äkki ainult kõige olulisematele küsimustele, aega on vähe. suur tänu, mina olen siis info- ja kommunikatsiooni osakonnast eh, regionaalarengu peadirektoraadist, suur tänu selle huvitava ja stimuleeriva raporti eest ja see on ka väga õiglane eh, nõukogu jõupingutusi tunnustades, eh, rääkides siis portaalist, kus pannakse kõikide abisaajate nimed ülesse paljud soovitused lähevad täpselt samas suunas, nagu meie oleme mõelnud. räägite ka informvõrgustikust äh, meie kommunikatsiooniüksuste jaoks ja nii edasi. mõned ettepanekud on kergemini rakendatavad kui teised, näiteks teise keele toetamine või lisainfo taotlemine abisaajate kohta kuid nagu mõned kõnelejad juba ütlesid, meil on paigas määrus ju ometigi praegu ja me ei saa komisjonina peale suruda midagi enamat, kui on määruses kirjas. üritame aga läbi heade tavade tutvustamise ja vastastikuse hindamise seda tööd parandada. meil on üsna mitu muljetavaldavat veebilehekülge. mis räägivad meie aastakonverentsidest Leedus, Poolas, Taanis, Austrias, Ungaris. Nendelt veebilehekülgedelt leiate väga eh, kaugele arendatud süsteemid, teised veebileheküljed eh, reastavad ainult äh, need äh, toetuse saajad, kes on miinimumnõuded täitnud, teised äh, veebileheküljed räägivad poliitikast väga palju, väga kasutajasõbralikult ja nii edasi. miks ma sellest räägin? räägin sellepärast, et on väga oluline, et ühtekuuluvuspoliitika laiemalt oleks rohkem esil me ei saa siin rääkida ainult toetuse saajate nimekirjast, et see saavut-, sellega me saavutame selle, see on väga oluline vahend, aga mitte ainus. kui lubate, tulen tagasi veel ühe äh, saadiku äh, avalduse juurde, et mõned soovitused peaksid olema arvestatavad siis eelarve programmperioodil kaks tuhat neliteist, kakskümmend tuhat kakskümmend. Äh, meie üritame kolleegidega saada aga rohkem informatsiooni tänaste toetuse saajate kohta ja lisada see siis veebilehekülgedele, aga ülejäänud detailide osas siis äh, võtame hiljem ühendust. suur tänu, härra raportöör, paar sõnagi ka lõpetuseks. Äh, suur tänu, proua esinaine. Äh, suur tänu kõigile, kes on minu suhtes nii kenasid sõnu kasutanud ja olnud ka kriitilised teatud osade suhtes. Äh, loomulikult kõik ei saagi kõigega nõus olla, kuid äh, kokkuvõtteks tahaksin rõhutada üht. mitte kõik liikmesriigid ei ole äh, ühe vitsaga löödud. mitte kõigil ei ole neid erinevaid süsteeme kasutada, kasutada ühtmoodi lihtne, kuid on liikmesriike, kus tulemused on olnud väga head ja süsteemi jaoks on oluline mitte liigselt killustuda ja me tahame, et eh, meil oleks mingisugune standard eh, tagatud üle terve Euroopa Liidu. vastasel juhul tekib, tekib meil probleem sõnumi edastamisega välismaailmale ja Euroopa Liidu kodanike seas eh, on sellisel juhul kindlasti neid inimesi, kes ei tea, mis nende rahast on saanud ja mida projektid tahavad saavutada üks asi on pärast projekti lõppu suur poster üles riputada, teine asi on ikkagi tegelik info. tegemist on aga kindlasti õpikõveraga meie kõigi jaoks. mina arvan, et info tuleb kõik avalikustada juba programmitsükli alguses, juba projektide kujundamise faasis minu meelest ja praegu on tulemused äh, liikmesriigiti vägagi erinevad. Äh, tuleb äh, saavutada edasiminekut seal, kus see on vajalik. muidugi saan rääkida ainult oma koduriigi kogemusest, ma tunnen seda riiki kõige paremini ja ma tean, et meie süsteemis on küll väga põhimõttelisi vigu. aga kuulda on olnud ka seda, et sama on olukord äh, nii mõneski teises liikmesriigis. ilmselt mitte keegi ei äh, räägiks siin täna äh, bürokraatiakoorma suurendamisest, kuid üks asi on info standardeerimine, standardiseerimine. ja ei piisa sellest, et komisjon ütleb, et need on nüüd need näidisvormid ja, ja käituge nendele vastavalt. meil on vaja ikkagi detailsemat informatsiooni selleks, et informatsiooni sisu ja struktuur tuleks välja et liikmesriigid täpselt teaksid, mida neilt eeldatakse. see omakorda tähendab kindlasti seda, et on võimalik hakata võrdlusanalüüsi tegema ja et kodanikud saavad ka täpselt, täpse ülevaate sellest, mis toimub. seega tuleb läbipaistvus juba ahela alguses tagada ja see peab läbima tervet ahelat, kuna, kuni viimase rõngani kuulasin ära kõik saadikud, üritan mõt-, teie mõtted siduda sellesse raportisse, äh, üritades siis vältida vasturääkivusi. Äh, viidati siin konkreetselt äh, lõikele kaksteist toetava tegevuse ja koolituse osas. minu kogemus on näidanud seda, et ähm, näiteks Kreekas on käivitunud informatsioon, äh, arutelu esitada informatsiooni osas juba küll. ja me peaksime õigeaegselt informatsiooni nõude esitama ja asja juba eos äh, lämmatama, kui probleem on tekkimas nii palju siis minu poolt äh, kaheteistkümnenda lõike osas, kuid kuulasin ära kõik kolleegid ja üritan teie sõnadega arvestada. suur tänu, Mihhail, kallid kolleegid, muudatuse esitamist tähtaeg on paika pandud kahekümne neljandaks märtsiks kell kaheksateist null null. nii et need, kes teist soovivad muudatusettepanekuid esitada, tehke siis seda selleks kuupäevaks ja kellaajaks. nüüd me nüüd kulutasime sellele punktile kolm korda rohkem aega kui ette nähtud, aga seda sellepärast, et äärmiselt olulise teemaga on tegemist. mis nüüd tähendab seda aga, kallid kolleegid, et ülejäänud punktide jaoks on aega väga vähe jäänud järgi. ma kutsuksin üles distsipliini üles näitama, järgmine muudatusettepanek ei ole raporti eelnõu, äh, vaid töödokumendiga tegeleme, esimese mõttevahetusega tegema selleks, et nii kaua peaks aega minema ja härra Luhan, teie juhatate selle sisse, tehke nii lühidalt kui võimalik. proua esinejana, kallid kolleegid, te olete kindlasti saanud töödokumendi, mis puudutab majandus- ja regionaal- koostööd, majandusliku, sotsiaalse, territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamist ja kui teil on nüüd küsimusi, kui te tahate teada, milline võiks olla meie vastavateemalise raporti eesmärk, siis see puudutab põhimõttelisi küsimusi ühtekuuluvuspoliitikas. see poliitika peaks olema läbiv mõte kogu Euroopa ülesehituses, regioonide vahelised erinevused praegu suurenevad ja äh, ma tahaksin ähm, Euroopa Parlamendi äh, dokumentide põhjal äh, seda analüüsida. nüüd ühtekuuluvuspoliitika kolmas dimensioon lisaks majanduslikule ja sotsiaalsele ühendus, ühtekuuluvusele on territoriaalne ühtekuuluvus vastavalt Lissaboni strateegiale. nüüd Lissaboni lepingu järgi peab kuulama ära ka kodanike häält, et teada saada, mis on hea, mis ei ole hea ühtekuuluvuspoliitikas. statistiliste andmete põhjal peame me analüüsima, mis on oluline eurooplastele nende elus, mis on oluline regionaalsest perspektiivist lähtudes ja arvestades seda, et Euroopa tasand muutub otsuse tegemise protsessis järjest olulisemaks. viimase kahe tuhande kümnenda aasta veebruari Eurobaromeetri andmetel on eh, kodanikele muret teinud kõige rohkem kaks küsimust. isiklikus elus kindlasti inflatsioon ja majandusolukord. see tähendab seda, et majandusliku konkurentsivõime tõstmisega on võimalik kodanike probleeme lahendada. seetõttu on oluline uusi algatusi Euroopa tasandil teha, rääkides siis äh, Lissaboni, lähtuvalt Lissaboni lepingust, strateegiast Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja seades uusi eesmärke erinevates sektorites, aga küsimus on selles, kuidas on võimalik tagada see, et Euroopa majanduse konkurentsivõime eh, kasvaks jätkuvalt, eh, et vastata siis kodanike muredele. ja samuti on vaja konkurentsivõimet ka rahvusvahelisel tasandil tõsta. oma dokumendis proovisin välja pakkuda mõned nii-öelda punktid mõttevahetuseks, kuidas näiteks rahvusvahelisel tasandil Euroopa Liidu eh, konkurentsivõimet tõsta ja kuidas ära kasutada ühtekuuluvuspoliitikat ning investeeringud infrastruktuuridesse konkurentsivõime tõstmiseks, investeeringuid haridusse, transporti või siis ka info- ja kommunikatsioonitehnikasse, tehnoloogiasse oleme analüüsinud äh, olukorda, pöörates eritähelepanu kaheteistkümnele uuele liikmesriigile, mina ta-, soovisin teile äh, just avaldada sellist informatsiooni, mis võiks äh, kujuneda oluliseks uue programmi perioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend elluviimisel. loomulikult tegemist on alles töödokumendiga samuti kasutasin komisjoni äh, ja mitmesuguseid teisi viimaste aastate koostatud dokumente, et hinnata mm, ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkust. Nendest dokumentidest tuleneb, et mitmesuguste aspektide parandamisega, koordineerimise parandamisega, paindlikkuse äh, suurendamisega ja nii edasi, äh, võib ühtekuuluvuspoliitikat palju tõhusamaks muuta. kahe tuhande seitsmenda aasta roheline raamat äh, avas või tegi, tõstatas mitmeid küsimusi ühtekuuluvuspoliitika kohta sellele järgnenud dokumendid, konsultatsioonid on selgitanud olukorda ja täpsustanud võimalusi tulevasteks arenguteks Euroopas, rõhutades innovatsiooni ja loovuse tähtsust kriisist väljumisel. meil on pakutud välja kolm sammast ühtekuuluvuspoliitika reformimiseks. muidugi me arvestame neid, analüüsime neid Euroopa Liidu konkurentsivõime tõstmise seisukohast. Euroopa Komisjoni andmetele tuginedes oleme ka ehm, esitanud Euroopa Investeerimispanga informatsiooni selleks, et saada parem ülevaade ühtekuuluvuspoliitika mõjust üldisele liikmesriikide arengule. tähtis on teada, kuhu fondide vahendeid suhe, suunatakse. investeeringute puhul, mis on Euroopa Investeerimispanga vahenditega tehtud, on äh, selgunud, et kaheteistkümne uue liikmesriigi puhul tehti kõige rohkem ähm, laenutaotlusi infrastruktuuri transpordisektori arendamiseks. kui infrastruktuuri probleemid on lahendatud, siis on palju tõenäolisem, et eh, ka majandusareng eh, teoks saab. igal aastal avaldatakse Maailma Majandusfoorumi kokkuvõtted ja selles, nendes on öeldud, et äh, Euroopa konkurentsivõime äh, sõltub äh, poliitilistest institutsioonidest ning ähm, mina püüdsin selgitada oma töödokumendis, kuidas võiks ühtekuuluvuspoliitika kaasa aidata liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamisele oluline on ka mõista, kuidas näeb Maailma Majandusfoorum e- Euroopa Liitu ja tema rolli maailma tasandil. Euroopa Liit peab end avama, vaatama ka e, väljapoole, e, sest me teame, et ohud tulevad just väljastpoolt. mina Äh, analüüsin eelkõige ühtekuuluvuspoliitika ja konkurentsivõime suhet maailma tasandil ning äh, teiseks äh, vajadus tõsta majanduslikku konkurentsivõimet, mida toetab ühtlaselt arenenud infrastruktuur kogu Euroopa Liidu tasandil. meie lähtepunktiks peaks olema liikmesriikide prioriteetide analüüs, need äh, prioriteedid on igal liikmesriigi programmi dokumentides avaldatud ning äh, vähem tähtis ei tohiks olla ka erinevate projektide tüübi analüüs, vaadeldes siis, kuhu on kõige rohkem fondide vahendeid läinud. kõige rohkem on maa, globaliseerumisest ja majanduskriisist puudutatud praegu kaksteist uus liik-, uut liikmesriiki ja lõunapoolsed Euroopa Liidu liikmesriigid. kokkuvõtteks võib öelda, et Euroopa Liidu ülesehitus sõltub järjepidevast äh, arengust, mis tugineb ühtekuuluvuspoliitikale ning samuti oluliste prioriteetide erend- ja arendamisest vastavalt Eh, regioonide spetsiifikale. igal liikmesriigil on loomulikult oma eh, traditsioonid, oma spetsiifika. üldine konkurentsivõime tõus maailma tasandil võib olla saavutatav eh, ühtekuuluvusvahendite rakendamisega spetsiifiliselt igale regioonile Äh, ma olen analüüsinud ka, kuidas võiks konkurentsivõimet Euroopas suurendada. Euroopa regioonide areng ei saa toimuda ilma infrastruktuuri arenguta, see tähendab seda, et äh, nii in, äh, infrastruktuurid, haridussüsteem, ähm, tervishoiusüsteem peavad arenema ühtlaselt ja jätkusuutlikult. see on minu töödokument et kutsun teid üles arutama seda temaatikat, enne kui ma raporti juurde asun, mis minu arvates on väga oluline jätkusuutliku ühtekuuluvuspoliitika saavutamiseks. väga oluline on selles kontekstis õigeaegne arvamuste vaheldus. ootan suure huviga teie kommentaare, tänan! I have to repeat, colleagues uh,, my request. Äh, kallid kolleegid, ma pean ennast kordama, tehke nii lühidalt kui võimalik. meil on aega sellest rääkida ka hiljem ja kõigepealt saab sõna härra Van Nistelrooy. jah ähm,, president, I, I, I will do this. proua esinaine, üritan lühidalt teha. väike panus minu poolt ja mõned mõtted ka võib-olla oleks mõistlik äh, praegu debati tänases faasis äh, uue mm, programmperioodi eel äh, natukene piirata teemades. meie peamiseks eesmärgiks on tõelise territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse saavutamine kasvavas konkurentsis maailmas. nii et ärgem võtkem nii palju küsimusi endale ette. keskendugem sellele, et Euroopa mudel, meie mudel baseerub solidaarsusel ja ühtekuuluvus on tõesti väga oluline olnud meie arengus viimasel kahel aastakümnendil ja vaadakem tulevikku sellest vaatevinklist ja vaatame, kuidas kasvav konkurents maailmas hakkab mõjutama Euroopa Liidus majanduslikku arengut ja küsimus äh, võib siis tõusetuda, et kas see territoriaalne, sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus võiks siis oluliselt panustada sellesse Euroopasse, millest meie oleme huvitatud, tasakaalustatud Euroopasse, Euroopasse, mis ei ole asümmeetriline, vaid mis areneb. nii et põhimõtteliselt üldisemal tasandil äh, oleks meil väga oluline panus anda ja ma arvan, et me peaks, peaksime vaatama, mida on OSCD oma analüüsides öelnud. ja, ja tõesti vaatama, et, et äh, mida regionaalne areng ja nemad peavad silmas makroregioone, tähendab äh, tulevikus. ja sealt võib-olla tuleb välja siis see, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika tulevikus. ja minu viimane märkus, kui me räägime infrastruktuuridest, see jah, on kõik väga oluline kuid äh, mõelgem uuesti äh, TEN äh, võrgustikele. nii infrastruktuuri vaatevinklist, aga ka lairibaühenduste puhul ja nii edasi. mõelgem nendele muutustele, mida Euroopa on läbi elanud ja, ja kuidas TEN-id nende muutustega kaasas on käinud nii et jah, äh, kuidas, milline või tähendab, milline mõju on meil pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend, sellepärast et kui me liiga palju küsimusi esitame, siis tuleb paberile liiga palju sõnu ja, ja mingeid erilisi lahendusi nagu ei ole, nii et võib-olla natukene peaksime, äh, kontrollime natukene seda, kui laiali meie arutelu läheb. suur tänu proua esinaine, kõigepealt äh, härra Luhanile tänud selle äh, raporti ettevalmistamise eest. ühtekuuluvuspoliitika, nagu härra Panistelroi juba ütles, äh, tekitab meile veel palju arutelusid ka tulevikus. ma tuleksin tagasi härra Luhani sõnavõtu juurde, nimelt et ta keskendus just kaheteist kõige uuema liikmesriigile ja just seetõttu, kuna seal ühtekuuluvuspoliitika infrastruktuuride ülesehitamisel on suuri edusamme saavutanud ja ma täiesti nõustun sellega, ühtekuuluvuspoliitika on üks kõige mõjusamaid poliitikaid äh, Euroopa ühenduses. aga ma hoiataksin selle eest, et kui öeldakse, et nende kaheteist liikmesriigi äh, piirkonnad on kõige rohkem tabatud äh, saanud äh, kriisist ja, ja ka ülemaail-, üleilmastumisest, siis ma arvan, et seda tuleks ikka täpsemalt uurida. võtame näiteks Saksamaa, mina tulen Berliinist. Äh, Berliin on kuueteist liik-, liidumaa hulgas majanduskasvu poolest kõige viimasel kohal. nii et finants- ja majanduskriisi mõjude osas öö, on Berliin äh, linna ja majandusasukohana äh, kõige vähem äh, puudutada saanud. sellepärast, et meil on tööstuslikult ähm, väga tugevaid Berli-, piirkondi olnud ja Berliin sinna hulka ei kuulunud. aga just nendes tööstuspiirkonnades on kõige suuremad probleemid tekkinud, seal on ettevõtteid suletud, neid on ümber kolitud, töötus on kasvanud ja see loomulikult on ka äh, Äh, majanduskasvule äh, äh, negatiivset mõju osutanud. föderaalvalitsus on miljarditesse ulatuvate sekkumisprogrammidega majandusvaldkonda sekkunud ja seetõttu nendest programmidest tulenevad kulud, neid me kanname veel aastaid, nii et ma arvan, et me peame seda kõike arvestama. me ei tohiks nüüd teha seda viga, et me hakkame vaatama, et need, kes olid tugevad, need on ka nüüd tugevad ja et ühtekuuluvuspoliitika teenib ainult äh, neid huve, et äh, uusi liikmesriike tugevdada. ja seetõttu mina kutsuksin üles et me ühtekuuluvuspoliitikat vaataksime siiski üldises Euroopa raamistikus. kui ma vaatan härra Albrechtit, kes tuleb ainsast riigist, mis ka viimasel aastal majanduskasvu äh, äh, positiivses äh,, positiivseid andmeid sai, siis ma arvan, et me peaksime ka sealt õppe äh,, õppima, aga igal juhul me ei äh, tohi seda punkti jätta arutelu alt välja Jean-Paul Pessin, palun. Euh, suur tänu, proua esinaine ma tahaksin kõigepealt äh, tänada meie arvamuse koostajat äh, selle ettevalmistava töö eest, äh, see on meie edasise töö aluseks, see on väga huvitav, mis on seni kirjas. nüüd need konkreetsed sammud, millele ta viitab, mul on kaks probleemi kiirelt ma nendest ka räägiksin. esimene märkus äh, seotud sellega, mida ütles äh, eelkõneleja. ma ei mõista, kuidas me saaksime neid äh, samme räägi-, nendest sammudest räägida ainult kaheteistkümne uue liikmesriigi kogemuse põhjal, ühtekuuluvuspoliitika on ikkagi suunatud tervele Euroopa Liidule. ja ma ei saa aru, äh, kuidas võiks äh, tagada ühtekuuluvuse, kui me räägime ainult kaheteistkümnest kõige uuemast liikmesriigist, teine märkus. konkurentsi küsimus, Euroopa Liidu konkurentsivõime küsimus, ei ole pandud õigesse kaadrisse, see on endiselt väga selline abstraktne. kas me räägime siin konkurentsist konkurentsi Eh, nimel ainult, me peame seda nägema siiski üldises kaadris ja see üldine kaader tundub mulle olevat eh, rohkem suunatud eh, jätkusuutliku arengu suunas kõikides Euroopa Liidu poliitikates. ja minu meelest ei ole konkurentsivõime ja jätkusuutlik areng praegu siin omavahel seostatud. ja kui me jätkusuutlikust arengust räägime, siis äh, Eh, võib tekkida oht, eh, et konkurentsivõime tuuakse selleks siin ohvriks. me ei saa näha ette infrastruktuuride laienemist Euroopa Liidu territooriumil, ilma et me esitaksime eh, CO2 heitkoguste küsimuse või bioloogilise mitmekesisuse säilitamise küsimuse. ja seega ma tõesti loodan, et see arvamus pannakse tagasi tema loomulikku kaadrisse ja raamistikku ja et jätkusuutlikkuse küsimused võetakse konkurentsivõimest äh, rääkides ka arvesse. suur tänu, Roman Marinescu! suur tänu, lubage kõigepealt äh, tänada kolleeg Luhanit äh, selle raporti eest, on tõesti õige, et ühtekuuluvus ja konkurentsivõimepoliitika on Euroopa projekti kaks peamist äh, valdkonda. Äh, tasakaalustatud areng kõikide liikmesriikide vahel on äh, ju kaasatuse ja konkurentsivõime aluseks ja siia tuleb veel arvestada ka siis jätkusuutliku arengu küsimustega, tööjõu koolitamise küsimused kaasaegse tehnoloogiaga tuleb kaasas käia. me ei saa konkurentsivõimet tagada ilma ühtekuuluvuspoliitikata, mis äh, arengutega kaasas käib. ja seega mulle tundub, et meie arvamus peab rõhutama nende kahe aspekti vahelist äh, seost, äh, ühtekuuluvus ja konkurentsivõime, ja et veel kord tuleb rõhutada seda, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika põhimõtete rakendamine meie kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimiseks. kaheteistkümnes liikmesriigis on ühtekuuluvuspoliitika muidugi prioriteetne, jah, kuid äh, rõhuasetus peaks tõesti olema pandud kaasavatele ettevõtmistele, mis arv, mis koondab nii majandus- kui ka sotsiaalpoliitika ja et neid rakendatakse siis ühtselt äh, regiooniti. suur tänu, Joosif Matula! suur tänu, proua esinaine! ma liitun nende kolleegidega, kes on tunnustust avaldanud härra Luhanile selle suurepärase algatuse eest veel kord Äh, tuleb rõhutada seda, et me peame rääkima sellistest äh, suurtest olulistest küsimustest, näiteks nagu seda on konkurentsipoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika tulevik. Äh, üleilmastumise kontekstis, kliima soojenemise kontekstis, rändevoogude muut-, majanduse kontekstis ja, ja majanduskriisi kontekstis on regionaalsed erinevused jäänud üle terve Euroopa äh, alles. me küll loodame, et need lõhed vähenevad selleks, et Euroopa Liit äh, kujuneks äh, mudeliks maailma tasandil ja oleks tõsiseks jõuks täna me siin räägime infrastruktuuridest ja see on täiesti õigustatud, sellepärast et äh, väga paljud äh, Euroopa Liidu piirkonnad ja ma kordan siin ennast, äh, vajavad kõiki meie jõupingutusi, vajavad kogu meie abi. suur tänu! Jan Olbricht järgmisena. proua esinaine mul on äh, ka paar märkust teha, aga tahaksin jagada teiega ka mõnda muret. üsna tihti selliste arvamuste koostamisel langeme me seatud lõksudesse. me nimelt väljendame ennast teinekord äh, nii segaselt, et see ei aita sugugi olukorra selginemisele kaasa. juba see pealkiri ise räägitakse siin territoriaalsest, sotsiaalsest ja majanduslikust ühtekuuluvusest. kas, ja küsitakse, kas see on ülemaailmse konkurentsivõime vältimatu tingimus, mina vastaksin ei sellele küsimusele. minu meelest äh, on see midagi hoopis muud. me räägime konkurentsivõimest Euroopa Liidu sees regioonides ei tohiks näha midagi sellist, mis, mille maailma eh, konkurentsivõime eelised eh, sõltuvad. see tuleks ikkagi selgeks teha. ja sellepärast on mul probleem eh, pealkirja ja sisu kokku minemise osas. me peaksime vältima selliste arvamuste koostamist, mida, mida keegi mitte iialgi ei loe ja mis jäävad tolmu koguma riiulitele. meie oleme poliitikud ja me ei tee siin äh, mingisuguseid doktoritööalaseid uuringuid äh, ühtekuuluvuspoliitika osas. meie ülesanne on poliitilisi avaldusi teha, meie äh, ülesanne on poliitilisi otsuseid langetada, me peame teadma, mida me tahame saavutada ja siis selles suunas samme astuma. ja see tuleb minu meelest väga selgelt välja öelda. aluslepinguski on see väga selgelt välja öeldud, et ühtekuuluvus on oluline, kui me tahame oma konkurentsivõimet säilitada ühendusena. ja see muidugi on nii ka liikmesriikide tasandil. meie küsimus peaks olema järgmine. ühtekuuluvuspoliitikal on kolm mõõdet, territoriaalne, sotsiaalne ja majanduslik ja meie küsimus peaks olema, et kas need kolm äh, mõõdet äh, on kõik äh, sihitud ühte suunda, ühtekuuluvuse suurendamiseks Euroopas minu meelest liiga kaua on ühtekuuluvuspoliitika keskendunud lähenemiskriteeriumitele ühelt poolt ja teisalt konkurentsile Re. regioonid on võrreldunud ennast omavahel, tegutsenud küll kõik ühes kontekstis nii et minu meelest peaks tasakaalu saama äh, nii-öelda piirkondade lähenemine ja konkurentsivõime. kui need asjad on paralleelselt kasvamas ja täiendavad teineteist, vot siis me mõistame, et äh, konkurentsivõime säil-, säilitamiseks või suurendamiseks on vaja piirkondi arengu mõttes teineteisele lähendada. see on see põhimõtteline küsimus, mis tuleb endale esitada, kas see praegu toimib nii, kas kas regioonid omavahel on konkurentsivõimelised ja need on väga lihtsad küsimused. ja kui need asjad on meil paigas, siis see ongi äh, kõige parem lahendus makromajanduslikus mõttes. aga kui seda tasakaalu ei ole, siis tuleb teha väga selgeid ettepanekuid selle kohta, kuidas äh, sellest puudujäägist äh, lahti saada ja et tagada arengu ühtlustumine nii et kolm mõõdet, territoriaalne, sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus. me peame suunama äh, pilgud ka strateegia kaks tuhat kakskümmend suunas, me peame selgelt äh, välja kujundama enda seisukohad selles osas, mis tuleb teha. me peame tagama selle, et meie regionaalne poliitika on eeltingimus äh, kõikide nende erinevate ühtekuuluvusmõõtmetes realiseerimiseks kui me vaatame neid kriteeriume, mida kasutatakse rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõime mõõtmiseks, siis need on ka meie jaoks väga heaks verstapostiks. me ju teame, mille, mille alusel konkurentsivõimet hinnatakse ja me peaksime seda eh, sama süsteemi kasutama ka ühenduse tasandil. ühesõnaga, me peaksime keskenduma asjades natukene rohkem ja kõige rohkem keskenduma just nimelt poliitilisele sõnumile, mida me tahame välja saata ja et me oleksime enda jaoks selgeks teinud, mida me tahame järgneval paaril aastal teha äh, ühtekuuluvuse osas, äh, et äh, meie areng oleks ühtne Euroopa Liidu sees ja samas, et me oleksime konkurentsivõimelised. see on oluline ärgem hakakem siin vahet tegema vanade ja uute liikmesriikide vahel, sellepärast et territoriaalne ühtekuuluvus omab mõtet ainult siis, kui eh, see puudutab tervet ühendust ilma kunstlike eraldusjoonteta. nii et küsimused, kas areng on ühtlane, kas me oleme konkurentsivõimelised, on need küsimused, millele tuleb vastata ühtekuuluvusele mõte ainult siis, kui eh, see puudutab tervet ühendust Äh, palju selles arvamuses on positiivset, kuid äh, meil tekib praegu oht, et me üritame liiga palju teemasid äh, katta. härra Schmidt. suur tänu, kõigepealt toetaksin kolleegi, kes rääkisin härra Lüani raportist, aga toetan ka äh, härra Albrechti, kes rääkis ühtekuuluvuspoliitika ehm, sellisest aspektist näiteks ehm, ko-, seoses konkurentsivõimega ühtekuuluvuspoliitikast. muide, ehm, just piirialadel tulevad liikmesriikide erinevused kõige rohkem välja ja selle asemel, et neid suurendada, tuleks ühtekuuluvuspoliitika abil neid erisus, erinevusi vähendada sest just see tekitab regioonide mm, ebaühtlase arengu, sellest me, see, seda me ei saa siiski äh, lubada endale, sest see ohustab meie konkurentsivõimet ja äh, seetõttu ongi vaja siinkohal mitmeid aspekte, ka juhtimise aspekti, valitsemise aspekti arutada, samuti kodanikel ligipääs ühtekuuluvuspoliitikale, mis minu arvates on eriti tähtis. suur tänu! suur tänu, kas te soovite midagi lisada? tegelikult ma siiski annaksin teile nõu, et, et vaadake, kui palju huvitavaid teemasid täna tõstatakse. meil lihtsalt ei ole praegu kõige jaoks aega. Äh, äh, proua Garcia Perez soovib ka sõna ja, aga ma, mina lõpetan siiski. kõik, kes soovivad selles keskustelus öö, äh, osaleda, palun öö, Äh, arutage omavahel neid küsimusi äh, töö käigus. ja palun, proua. suur tänu, proua esinaine, ma ütlen väga lühidalt, sellepärast ma arvan, et väga paljud küsimused, äh, millest ma soovisin rääkida, neist juba mu kolleegid rääkisid. kui me soovime Euroopa Liidu konkurentsivõimet Äh, ka globaalsel tasandil tugevdada, siis me peame endale ka küsimuse esitama, et mis on ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtus ja mida, äh, millist panust saavad meie liikmesriigid sellesse anda, millised on need kõige olulisemad küsimused, millega meie peame tegelema. ka mina olen arvamusel, et kui hakata siin vahet tegema uutel ja vanadel liikmesriikidel, siis me ei saavuta oma eesmärki. sellepärast, et ühtekuuluvuspoliitika puudutab kõiki liikmesriiki. sellepärast, et kui me räägime regionaalpoliitikast, siis me räägime ikkagi erinevustest regiooniti. analüüs on ka näidanud, et siin on veel ka teine väga oluline olument, element. nimelt Ehm, piirkonniti, ka piirkondade sees äh, tekib äh, aina rohkem äh, erinevusi, nii et me peame rohkem vaatama ka tähelepanu, vaatama ka seda, kuidas me regioonide sees neid erinevusi saame vähendada. ja me peame ühtekuuluvuspoliitikat vaatama ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia raames, me peame vaatama äh, kuidas me saame seda kohandada kliimamuutuste eh, eh, küsimusega, ajude väljavoolu fenomeniga ja ka teiste eh, seda, sellega seotud valdkondadega. ja ma arvan, et kui te suudate kolleegide ettepanekud oma raportisse kaasata, siis me kindlasti saame lõpetuseks väga hea äh, raporti. härra Luhan nüüd veel lõpetuseks ja palun tehke väga lühidalt. suur tänu kõigile, kõigile, kes nii konstruktiivselt valmistusid esimeseks arvamuste vahetuseks struktuuripoliitika üle rääkides konkurentsivõimest, tahaksin kohe hakatuseks ühe väga asja, tähtsa asja äh, selgeks rääkida. kõigepealt, ma ei taha siin rääkida rohkem kui ainult äh, või ma ei taha käsitleda rohkem kui ainult uusi liikmesriike sest äh, tingimused uutes liikmesriikides on hoopis teistsugused. siiani on hoopis teistsuguseid raporteid koostatud, aga nüüd tahaksin keskenduda ainult uutele liikmesriikidele. olen isegi öelnud täpselt, et me an-, analüüsime kogu Euroopa Liidu konkurentsivõimet, aga selleks, et ähm, et konkurents, ülemaailmsel tasandil konkurentsivõimeline olla, peame mõtlema, kuidas seda saavutada. ja minu mõte oligi selles, et äh, liik-, liikmesriikide ja regioonide vahelised erinevused kogu Euroopas on tohutud ja igal re-, äh, regioonil on oma spetsiifika. küsimus on selles, kuidas ära kasutada kõik need elemendid, et äh, tervitada konkurentsivõimeline tervik. seetõttu tahaksin võrrelda vanu ja uusi liikmesriike. Äh, mul on hea meel, et äh, kolleeg Matula siiski selle aspekti välja tõi seoses äh, ülemaailmse konkurentsivõimega. nüüd ähm, härra Olbrechtile vastaksin, et ma ei tea äh,, kas minu raporti pealkiri on parim võimalik variant. kindlasti võib äh, parandada pealkirja, aga eesmärk on siiski rääkida konkurentsivõime tõstmisest Euroopas, arvestades kõikide äh, regioonide arengutaset ja äh, spetsiifikat. kindlasti ähm, loodan, et keskustelu jätkub, saadan niipea, kui mul see valmis, valmib äh, raporti projekti, äh, ootan teie kommentaare ja kavatsen ka teie ettepanekuid arvesse võtta. suur tänu! suur tänu! meie eesmärk on siis kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal äh, järgmine kord kokku tulla ja järgmine raport on meil jälle väga huvitav, see puudutab head valitsemistava, juhtimistava Ramona Nicole Maneskult. keegi jälle ei kuula mind muidugi, aga palun ikkagi tehke lühidalt. suur tänu. proua esinaine ma tahaksin, mina tahaksin lühidalt teha. räägin siis Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikast ja heast juhtimistavast ja sellega seoses Euroopa Komisjoni abi- ja kontrollimenetlusest. töödokument koos äh,, koosneb kahest osast, olen analüüsinud siin regioonide komitee äh, valget raamatut, mis võeti vastu eelmise aasta juunis. nüüd rääkides töödokumendist olen äh, ise teinud erinevaid ettepanekuid seoses regioonide komitee valge raamatuga ning lähtudes regioonide komitee analüüsist pean vajalikuks nimetada selles raportis järgmisi punkte. kõigepealt äh, äh, mitmetasandilise juhtimise vertikaalne horisontaalne tasand, see tähendab koostööd nii regioonide ja riigi kui ka Euroopa Liidu tasandil ning majandus- ja sotsiaalpoliitikas eh, eh, samade tasandite koostööd. väga tähtis on kõu-, tõhustada koostööd kõikidel tasanditel, see tähendab seda, et tuleb integreeritult lähendada kõikidele tasanditele teisest küljest on meil vaja palju täpsemalt määratleda, mida tähendab äh, partnerlus ja kuidas partnerlussuhteid kujundada. ma arvan, et äh, seeläbi võib äh, lihtsustada partnerlussuhete tekkimist, mis kohalikul tasandil ja regiooni tasandil tänaseks pole veel välja kujunenud, ähm, samuti tuleb tõhustada kohalikul ja regioon, regionaalsel tasandil konsultatsioone, enne kui teema tõstatakse Euroopa Liidu tasandil. sellega saab ka paremini vastata ühtekuuluvuspoliitikaga seotud ootustele. kohalike ja regiooni eh, ametnikke tuleb kaasata ka ühenduse tasandil otsuste tegemisse et tagada hea ühtekuuluvuspoliitika. kõnelen ka eh, normatiivide lihtsustamisest nii ühenduse kui ka kohalikul tasandil, selleks et saavutada ühtekuuluvuspoliitika parem juhtimine ja ehm, muide, see regionaalarengu fondi äh, viimaste lihtsustamistega ei ole saavutatud siiski äh, vajatud, vajalikku tulemust ja ei, see ei osanud arvesse võtta ka veel äh, majanduskriisi. samuti peab puudutama, peab rääkima Erasmuse programmi vajadusest, selle rakendamisest nii regiooni kui kohalikul tasandil samuti tuleb tihendada sidemeid ühenduse ja regioonide ametivõimude, ametnike vahel. kindlasti tuleks äh, välja töötada Euroopa Liidu mitmetasandilise valitsemise harta. see aitaks mõist-, äh, kujundada ühist arusaamist ühtekuuluvuspoliitika juhtimisest oma töödokumendis olen analüüsinud ka äh, jagatud valitsemist. Euroopa Komisjonil ja liikmesriigil, äh, kõigil on oma äh, vastutusala, aga ma räägin ka ülesannete või pädevuste üleandmisest regioonide tasandile selleks, et parandada süsteemi ja selleks, et ellu viia mitmeid erinevaid programme. olen kõnelnud ka äh, Euroopa Komisjoni abist äh, regioonidele, sellepärast et äh, me peame arvestama, enamik vigu tekib alati mm, esmatasandi kontrollis. Äh, seetõttu on väga oluline vältida küll kontrollide dubleerimist, aga mina toetan seda, et partnerlussuhetes kaasataks eelkõige e eraettevõtteid, erasektori partnereid. usun, et need normid, mis puudutavad Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat, peaksid võimaldama palju põhjalikumat integreeritud lähenemist kutsuksin kolleege üles äh, oma panust andma äh, selle raporti, algatusraporti valmimisse, suur tänu! suur tänu, kallid kolleegid, tuletan meelde, et tegemist on esialgse arvamuste vahetusega selles küsimuses. raporti eelnõu peaks meile tulema, meieni jõudma enne, enne suve veel, härra Stavrakakis suur tänu. ma sooviksin kõigepealt äh, õnnitleda raportööri selle töödokumendi äh, puhul. see on väga heaks äh, alusdokumendiks järgnevate sammude jaoks. Te olete siin keskendunud ka piirkondlikele kohalikele omavalitsustele, need on ka kõige lähemal kodanikele ja seetõttu nad on ka kõige sobivamad selleks, et infot edastada kohalikul tasandil. komisjon mängib siin koordineerivat äh, rolli äh, ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel. me ei tohi unustada seda, et ühtekuuluvuspoliitika on äh, selline valdkond, kus ähm, toimub ka mitmetasandiline valitsemine see on seotud ka äh, piirkondadega ja nende mitmetasandilise äh, valitsemise struktuuriga. me peame ette valmistama ka järgmist äh, programmperioodi ja siin me peame määratlema ära ka suuna mitmetasandilise valitsemise ülesehituseks. valge raamat sisaldab väga kasulikke ettepanekuid kuid samas on äh, esitatud väga palju eesmärke, nii et me peame vaatama, milliseid ettepanekuid saaks tõesti rakendada ja, ja millised eesmärgid tõesti ka lisandväärtuse endaga äh, kaasa tooksid. ma sooviksin veel öelda, et kui me teeme ettepanekuid, siis on oluline, et me arvestaksime viie põhimõttega valitsemise puhul läbipaistvus osalus, vastutus, tõhusus ja ühtekuuluvus. sellega seoses sooviksin rõhutada, et ähm, selleks, et vaadata üle kõik ettepanekud, et neid kontrollida, me peaksime ka vaatama, kuidas nad tõhusust parandavad. ja olulised on siis ka kolmepoolsed äh, läbirääkimised. härra Vlasak, palun, äh, daamid ja härrad, mul on paar märkust ainult. mõistagi äh, ma tervitan seda, et me jätkuvalt detsentraliseerime oma regionaalpoliitikat, kuid üks asi tuleb selgeks teha Euroopa vahendite et praegu on vahendeid uue süsteemi seal kasutanud ainult äh, Rotterdam ja Amsterdam Hollandis. Äh, kontrollid on liiga tugevad, see süsteem on liiga koormav ja ametnikud mitmetel tasanditel on väga mures nii et me peaksime keskenduma audititele ja kontrollidele, mitte sellest seisukohast, et nende arvu tuleb suurendada, vaid et nende tulemusi tuleb jagada, lihtsustada tuleb seadusandlust, selgitada seda, eriti avalike hangete osas ja sellest me juba olemegi rääkinud. ja muidugi tuleb äh, Äh, tagada koolitus, kas läbi Erasmuse või muude programmide, peaksime ametnikke koolitama nii regionaalsel kui ka kohalikul tasandil, et äh, ei äh, kardetaks taotleda vahendeid. suur tänu, härra Matula. suur tänu. tahaksin tunnustust avaldada proua Maneskule selle töödokumendi valmimise puhul mis puudutab mitmetasandilist valitsemist. tahaksin kõigepealt rääkida Eurobaromeetri andmetest, mis puudutas kahe tuhande üheksanda aasta ülevaadet Euroopa regioonidest tundub, et eurooplastele on jagatud vastutus täiesti tavaline. kodanikule on muidugi tähtis, et ta saaks ühendust võtta oma kohalike regiooni saadikutega. huvitav on see et, et viiskümmend üheksa protsenti eurooplastest arvab, et kohaliku ja regiooni tasandi ametivõimud ametivõime ei ole Euroopa juhtimisprotsessis piisavalt arvestatud. seetõttu eh, tervitan nimetatud töödokumendi mõtet, iseäranis seda, mis puudutab siin vertikaalseid ja horisontaalseid partnerlussuhteid. tahaksin siiski esitada küsimuse, milline on otsuse tegemise kõige optimaalsem tasand arvestades seda, et täna Euroopa Liidus räägitakse regioonidest, makroregioonidest, departemangudest, kõige selle üle võib vaielda, seetõttu äh, hindan väga infovahetust, äh, infovahetust ka piiriülese koostöö üle sest just selline koostöö toimub regiooni ja kohalikul tasandil. Ehm, ehm, e- e-valitsemise kaudu saab ka aktiviseerida rohkem kodanikke, see võimaldab ehm, e- ka Euroopa kodanikke kaasata Euroopa algatustesse. suur tänu! härra Postinaru, suur tänu, proua esinaine, kõigepealt äh vastavalt sellele, mida ma ütlesin juba enne eh,, tahaksin ma ka siin toetada praegust proua Ramona Manescu raportit ja selle ideoloogiat. see on asi, millega tuleb edasi tegutseda, nii nagu ennegi. ja tuleb tagada see, et eh, see kõik on rakendatav. me peame mõtlema selles osas siis kahes mõõtmes. kõigepealt äh, rakenduse ajakava Euroopa Liidu komisjonis ja rakenduskalender siis liikmesriikide jaoks. eelmisel aastal rääkisime äh, lihtsustamisest, Konstantin äh, Kreel juhtis seda tööd ja oli raportöör, kuid rakendus liikmesriikides ei olnud küll just mitte nõrgem, vaid komplitseeritum selle nõndanimetatud lihtsustamise kontekstis. me peame tagama selle, et äh, see lihtsustamine ja multilateraalsus oleks eeltingimuseks, kui mitte praeguse perioodi jaoks, vaid siis äh, vähemalt kindlasti uues programmiperioodis pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja veel kord proua Maneskule selle raporti eest aga äh, tegemist on suurepärase raportiga. proua Manescu, kas te tahaksite reageerida öeldule? suur tänu. teen lühidalt. ta-, tänan kolleege nende toetuse eest, nende panuse eest. ütleksin lihtsalt, et äh, see algatus on suunatud eelkõige sellele, et Euroopa vahendeid paremini kasutataks ja et äh, haldamine toimuks kodanikele kõige lähemal tasandil. et kontroll jõuaks ka kohalikule tasandile ja regiooni tasandile ja abi jõuaks kohalikule tasandile kõige tähtsam on järgida äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke. suur tänu! Jan Olbrecht soovis ka midagi öelda, aga ärge provotseerige, palun! suur tänu! ma tahtsin kaks äh, ettepanekut teha. üldiselt äh, mulle tundub selle töödokumendi ähm, sisu hea olevat ja asjakohane, aga ma arvan siiski, et meil on vaja tõendada, et territoriaalse ühtekuuluvuse kontseptsioon on täiesti kasutu ilma mitmetasandilise juhtimiseta. see on loogiline. territoriaalne ühtekuuluvus tähendab erinevate territooriumide vahel tasakaalu saavutamist. väga sageli tähendab see probleemsete territooriumide äh, arvestamist, seetõttu tulebki arvestada, et on olemas kaasaegsemad, mahajäänumad regioonid, makroregioonid, seetõttu on vaja meil mitmetasandilist juhtimist, äh, mis ei tähenda mitte ainult tööjaotust, vaid koostööd. see ei ole mitte üks võimalik valik, vaid see on loogiline valik ja kohustus teiseks, isegi kui meil tekib takistusi, võime me öelda, et vastavalt lähimuspõhimõttele peab see olema kohustuslik, see peab olema kohustuslik. sest kui me jätame kõik liikmesriikide otsustada, siis ei toimi see mitte kunagi. kirjutagem siis raportisse, et mitmetasandiline juhtimine on kohustuslik ja, ja valikut ei ole tulevikus suur tänu. ja läheme nüüd edasi Roodi Kratsa raporti projektiga. muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne neljas märts kell kuus õhtul ja nüüd Roodi Kratsa, palun tehke sissejuhatus. suur tänu, proua esinaine räägime siis nüüd Euroopa Liidu regionaalpoliitika panusest äh, finants- ja majanduskriisiga võitlemisse ja keskendume peaasjalikult siis sihtalale kaks. raporti eelnõu äh, on välja saadetud, äh, kõigil peaks see olema ja ma tahaksin rõhutada just nimelt ühtekuuluvuspoliitika olulisust Euroopa majanduse taastamisel miks? mitte ainult sellepärast, et äh, see on ajahambale vastu pidanud äh, poliitika ja ennast tõestanud, vaid ka sellepärast, et äh, seni me oleme pidanud tõdema seda, et meil on puudu olnud tõhusatest majandus- ja rahandusvahenditest. ja seega kõige rohkem pöörataksegi tähelepanu just nimelt ainult äh, ühtekuuluvusfondidel, ühtekuuluvusfondile ja tõukefondidele. arvestades äh, kriisi, on need fondid hakanud täitma oma esialgset eesmärki. muidugi ei saa endale tekitada illusioone, et nende fondidega saab lahendada kõik majandus-finantskriisi negatiivsed tagajärjed võib-olla tõesti mitte, kuid see kindlasti panustaks oluliselt olukorra parandamisele. kui me tahame regiooniti makromajanduslikust defitsiidist üle saada, siis on see kindlasti vajalik. Need puudujäägid on väga selgelt selle kriisiga esile ki-, kerkinud. sihtala kaks üks kõige olulisematest sammastest ühtekuuluvuspoliitikas ja kuivõrd see on otseselt seotud konkurentsivõimega ja teisalt äh, siis tööhõivemääradega. ja see ongi kogu omaalgatusliku raporti peamiseks mõtteks. meil on äh, vaja analüüsida seni saavutatud äh, ning siis, kuidas oleks võimalik neid poliitikaid kasutada kriisist väljatulekuks. vaatan natukene ajas tagasi kaks tuhat viis, kaks tuhat kuus äh, rääkisime me siin valdkonnas peaasjalikult äh, struktuursetel põhjustel ebasoodsamas olevate olukordade majandusliku olukorra parandamine, viisteist koma kaks protsenti eurooplastest elas tollal sihtala kaks piirkondades. nüüd kaks tuhat kuus aastal äh, läbi viidud äh, muudatusi arvestades äh, on sihtala kaks laienenud äh, enamustele regioonidele ning seal elab väga suur osa elanikkonnast, kas mitte suisa kuusteist protsenti kogu vahenditest ja keskendume oma poliitikas konkurentsivõimele ning töökohtade loomisele. veel kaheksakümmend kolm protsenti umbes nendest vahenditest, mis on ette nähtud sihtala kahele, läheb teadmiste suurendamisele ning innovatsioonile, selleks siis, et äh, luua uusi töökohti, nelikümmend protsenti on suunatud just nimelt uute töökohtade loomiseks osades piirkondades äh, on äh, need protsendid natukene teistsugused, arvestades siis äh, konkreetse regiooni vajadusi. nii et sihtala kaks puudutab just selliseid kõige olulisemaid val-, valdkondi meie jaoks nagu innovatsioon, töökohad, kõrgema kvalifikatsiooniga töökohad, kõik see on seotud otseselt konkurentsivõimega arvestades komisjoni kõige viimast raportit majanduslikust ja sotsiaalsest ühtekuuluvusest, kui me vaatame olukorda enne kriisi, siis sihtala kaks alad äh, olid väga edukad teadus-arendustegevuses, koolitustegevuses, haridustegevuses, elukestva õppe valdkonnas ja nii edasi, kuid oli siis mõningaid regioone siiski, kus äh, asjad ei olnud nii hästi ja oluline on vaadata siis ühendusele tervikuna ja vaadata, kus on erinevused regioonide kaupa. ja me peame investeeringute osas kindlasti mudelit muutma. me peame vaatama asjale siis tervikpilti arvestades, vaatama, kas me oleme liikumas õiges suunas, me peame rõhuma just nimelt innovatsioon, innovaatilisusele investeeringutele, et kas nende investeeringud toovad ka tulemusi. majanduskriis on paljastanud äh, regioonide puudujäägid ning äh, ka arengu ühtlustamise probleemid, kui me mõõdame siis konkurentsivõime ja töökohtade loomise indikaatorite järgi seda. nüüd on aga aeg suunata pilk tulevikku komisjoni prognoosidesse tuleb süüvida ja vaadata, milline on olukord tööturul. me teame, et äh, tööturul äh, jääb olukord endiselt raskeks. tööpuudus äh, kuskil kümme ja pool protsenti keskmiselt lähitulevikus ja juba on näha ka esimesi märke sellest, et me peame oma jõupingutusi sihtala kaks äh, alade suhtes hoogustama. olen keskendunud ka siis üksikutele sektoritele, toon välja senised tulemused, aga ka prognoosi selle kohta, kuidas sihtala kaks regioonid tulevikus arenevad ja peamine sõnum on see, et äh, suured eelarveprobleemid äh, osades liikmesriikides kindlasti arengut piiravad, sellest kujuneb takistus ja see kindlasti äh, pidurdab investeeringute mõju sihtala kaks piirkondades nendes liikmesriikides, räägime siin peaaegu kõikidest riikidest. meil on siin nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid raskusi pikemas perspektiivis. see sõltub muidugi sellest, mis sellest majanduskriisist saab. meil on muidugi äh, teatavad verstapostid, äh, mille alusel me arengut saame hinnata, need annavad meile kindlasti korraliku ülevaate olukorrast, aga mulle tundub, et Euroopa Komisjon peaks sellele lisaks veel koostama eriaruande kriisimõjude kohta sihtala kaks piirkondades peaks hõlmama endas ka neid prognoose, mis juba tänaseks meieni on jõudnud. tuleb tagada kõikide instrumentide vaheline koordineeritus, nii nagu ma oma esialgses nagu ma alguses ka ütlesin, meil on vahendeid erinevu, erinevaid äh, konkurentsivõime ja töökohtade suurendamiseks, kuid need tuleb kõik kokku võtta selleks, et üle saada äh, kõige pakilisematest probleemidest, aga mis aitaksid ka siis pikemaajalises perspektiivis puudujääke eemaldada. ma viitan oma raportis eraldi VKE-dele ja ütlen, et äh, nendele peavad avanema kõikvõimalikud äh, finantsmeetmed selleks, et nad saaksid investeerida teadus- ja arendustegevusse saaksid äh, toetada innovatsiooni. seni need meetmed on olnud äh, väga edukad, kuid nüüd on kriis jõudnud reaalmajandusse ja see lööb esialgu kindlasti rivist välja just nimelt VKE-d. ja meie nii-öelda majanduse päästmise poliitika võib-olla ei lähe alati kokku tegelike vajadustega äh, koha peal VKE-dele. me ei räägi siin nende nii-öelda vee peal hoidmisest lihtsalt, vaid äh, millestki pikaajalisemast. meie prognoosid äh, peavad olema lahutamatu osa keskpikas planeeringus, eriti muidugi arvestades Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja see kõik ju ometigi panustab sotsiaalsesse ja territoriaalsesse ühtekuuluvusse. meie eesmärkides tuleb näha laiema eesmärgi teenimist, territoriaalse ühtekuuluvuse tagamist nüüd eh, detsentraliseerimine, see puudutab otseselt muidugi kõige äärepoolsemaid aras, alasid. jätkusuutlik areng, eh, ökoloogiline areng, selles kõiges on oma potentsiaal, see aitab kindlasti sihtala kaks eh, olukorra paranemisele kaasa samas aga peame me rohkem tähelepanu pöörama kõikidele nendele vahenditele, mis on avanenud kriisist jagusaamiseks, seadusandlikud ja mitteseadusandlikud meetmed, mis näevad ette suurema paindlikkuse ühtekuuluvuspoliitikas ja mis võimaldavad siis kõikidel regioonidel saada juurdepääsu nendele toetavatele meetmetele. ja ärgem unustagem ka siis intelligentsete investeeringute valdkonda. liikmesriigid praegu koostavad riiklikke programme, nendel kõigil ei ole olnud äh, ühesugune juurdepääs äh, meetmetele, mõned liikmesriigid äh, on tänu demokra-, bürokraatiale, vabandust, jäänud kõrvale, aga näiteks Sotsiaalfondist on väga palju vahendeid saada ja need vahendid on peaasjalikult ka ära kasutatud, sest et äh, selle fondi puhul nähti ette teatavad paindlikkusmeetmed. paindlikkus küll on ainult mündi üks pool, reegleid tuleb rakendada järjepidevalt, äh, selleks et me saaksime kiiremini ja õigeaegsemalt reageerida äh, ja et ka tulemused siis oleksid tänu sellele paremad. aga muidugi ei tohi siis äh, mööda vaadata ja üle libiseda reeglitest sellistel puhkudel. reegleid tuleb jätkuvalt äh, täita. sihtala kaks suurprojektid. selles osas on komisjon näidanud üles väga konstruktiivset suhtumist võib-olla peaks uuesti arutusele võtma eh, Jaspersi programmi eh, kahekümne viie protsendi määra. liikmesriikides tuleb ka kindlasti väljamaksete pro-, vene-, eh, protsessi kiirendada ning näeme ette ka kõikidele teistele muudatustele, mis rakendav, rakendusreeglites ja rakendusmäärustes on sees ja see kõik peaks suurendama paindlikkust ma olen Euroopa Investeerimispangaga sellest asjast rääkinud. ja veel üks lõppmärkus. nimelt on väga oluline see, et me kasutaksime ära kõiki vahendeid nii suurprojektide jaoks kui ka väikeprojektide jaoks. ega me muidu konkurentsivõimet ei suuda tagada, kui me ei loo projekte ja teisalt äh, siis ei taga seda, et nende projektide jaoks on ka vahendid olemas ja et nendele vahenditele on kõigil juurdepääs, sealhulgas ka VKE-del. ühtekuuluvuspoliitika täiesti selgelt on väga tähtis ja kriis on välja toonud siseturu mõned tõsised puudujäägid ja see on olnud ka üks kriisi selgematest mõjudest. on täiesti selge, et kui meil on vahendid ette nähtud taolisteks juhtudeks, siis neid ka kasutatakse koordineeritult ja selge ülevaade peab meil olema ka sellest, millised need vahendid siis on, mis praegu on äh, kasutusel. ja komisjon peaks hindama siis neid riiklikke äh, aruandeid, mis äh, tule, on tulemas, see heidab lisavalgust. suur tänu, proua Festval. suur tänu, proua esinaine. lugupeetud kolleegid nii nagu me äsja kuulsime, siis majandus- ja finantskriis on mõjutanud kõiki piirkondi ja linnasid äh, Euroopas, mitte ainult uuemaid äh, liikmesriike, vaid ka siis sihtala kaks äh, piirkondi. seetõttu proua Kratsa raport on väga hea panus, see näitab väga hästi, et sihtala kaks piirkonnad aastatel kaks, kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus kahekümne kahe miljardi euroga on üle seitsmesaja tuhande töökoha loonud siin on tõesti eesmärk saavutatud. sada nelikümmend miljonit inimest on saanud ähm, kasu sihtala kah-, kahte suunatud äh, vahenditest. me peame ka siin sotsiaalseid aspekte äh, kriisivastases võitluses rohkem rõhutama. sotsiaaldemokraatide jaoks on äärmiselt oluline just äh, töövõtjate roll ja nende õigused me saame ja peame looma nii palju töökohti kui võimalik ja säilitama ka nii palju töökohti kui võimalik. seda valdkonda tuleks rohkem raportis rõhutada. meie arvates näiteks äh, Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia prioriteedid nagu punktis neli on äh, kirjutatud, ei ole piisav, sellepärast et äh, konkurentsivõime ettevõtlikkuse ja innovatsiooni tingimuse, tingimuste edenemine on väga oluline, kuid sellest kõigest ei piisa. meie soovime siin äh, ka rõhutada paremate töökohtade, rohkemate töökohtade ja ka äh, parema koolituse äh, saavutamist ja seda mitte ainult noortele inimestele. samuti võrdne palk palk äh, võrdse töö eest naistele ja meestele kogu Euroopas. sellepärast, et me teame, et majanduskriisis on eelkõige just naised need, kes selle all kannatavad. sest tihti just nende töökoht kaotatakse. naised kannatavad eelkõige ka just seetõttu, et äh, neil on kehvemad töökohad või töötingimused ja seetõttu on just see punkt äh, seda olulisem kriisi mõju ei tohi viia selleni, et, et jäetakse hooletusse ka eesmärk äh, töökohtade ja koolituse osas. Jasperi programmi äh, vahendite suurendamine. mina arvan, et me peaksime kõigepealt ära ootama, mida vahendite suurendamine endaga kaasa toob, mida komisjon on aastaks kaks tuhat üheksa äh, teinud ja millised on selle mõjud ja vaatame, milleks neid äh, vahendeid kasutati ja millised on selle mõjud, enne kui me uusi vahendeid hakkame nõudma. me peame ka vaatama, kust need vahendid peaksid tulema ja mille peale neid vahendeid kulutatakse, kas halduse peale või teiste projektide peale. vaatamata äh, sellele, äh, vahendid aastaks kaks tuhat kümme on Euroopa Investeerimispank neid äh, kahe miljoni võrra niikuinii juba suurendanud. ja seega äh, ma arvan, et uus vahendite nõudmine ilma piisavate põhjendusteta ei ole piisav. sotsiaaldemokraatide arvates on aga see raport õige samm õiges suunas. ühtekuuluvuspoliitika peab ka tulevikus sihtala kaks piirkondades Äh, projekt, nendele projektidele suurt tähelepanu äh, andma ja kindlasti väga miljonid eurooplased oleksid äh, meile selle eest tänulikud. suur tänu, järgmine kõneleja. <clears throat> Eh, suur tänu. kõigepealt sooviksin õnnitleda proua Kratsat selle raporti puhul. me teame, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole ainult eelarvepoliitika, vaid siin on tegu ka tõesti arengupoliitikaga ja seetõttu see mõjutab ka kuulutusi nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ja, ja seetõttu me peame siin vaatama ka, mis toimub sihtalal kaks, siin on, on rõhutatud juba VKE-de rolli, tööhõive rolli ja ka koolitusrolli. samuti ähm, kohalikud omavalitsused on kodanikele lähemal ja ja see võimaldab äh, neil ka äh, rohkem äh, infot saada VKE-de toetuse kohta, selle kohta, kuidas VKE-sid, VKE-de tegevust saab parandada. see on äärmiselt oluline meile, kui me soovime majanduskriisist välja tulla. suur tänu! ja härra Van Nistelrooy. Uh, suur tänu, mul on ainult üks küsimus kas te võiksite mulle ajastamise kohta midagi öelda, väga tugev raport, väga selge äh, ülevaade struktuurifondidest ja majanduse taastamiseks vajalikest äh, sammudest, aga eelmine kord, kui meie kriisikomisjon kokku tuli, siis ma küsisin täpselt sama küs-, asja. kriisikomisjonis muide ei räägita mitte kunagi sellest, äh, millal, äh, millal kavatsevad nemad oma tulemustega lagedale tulla, millal saame meie ühtekuuluvuspoliitikaga sisse minna ja jõuda sellega siis ka lõpuks äh, täiskogule, see on väga jõuline raport ja, ja kindlasti võetakse seda kuulda. me ei tohiks lõpetada kogu protsessi lihtsalt mingisuguse raportiga oma komisjonis. me peame kõrgemaid eesmärke endale seadma. palun. proua esinaine, lugupeetud kolleegid, ALDE fraktsiooni variraportööril sooviksin kõigepealt tänada raportööri eh, selle eh, raporti eest, see on väga heaks aluseks meie aruteludele, see on tõesti väga hea peegeldus eh, sellest teemast. see sisaldab ka väga palju punkte, mille osas me jagame raportööri arvamust. mõningad valdkonnad on veel sellised, kus meie arvame, et tuleks mõningaid muudatusi teha, sest kui me vaatame sihtala kahte majandus- ja finantskriisi kontekstis ja kui me näeme, kuidas siin rõhutatakse konkurentsivõimet ja tööhõivet, siis me peame arvestama ka sellega, et äh, sihtala üks ja sihtala kaks erinevus on tegelikult vähenenud, seda juba tänu ka ühtekuuluvuspoliitika mõjususele, aga ka seetõttu, et sihtala kaks piirkonnad on halvemini arenenud viimasel ajal. mind huvitaks, kuidas peale aastaks äh, kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, niisiis peale majandus- ja finantskriisi äh, mõjusid kuidas sihtala kaks äh, tugevat äh, majanduspiirkonnad äh, peavad leppima väga negatiivsete majandusnäitajatega, majanduskasvu näitajatega kuni miinus kaksteist protsenti. nii et siin me näeme, et nõrgemad on muutunud tugevamaks, mitte tugevamad veel tugevamaks. me peame vaatama, kuidas me saame majanduskasvu taastada, nii et äh, majanduses äh, ähm, majanduses kogetud kahjumeid äh, tagasi teenida. ühtekuuluvuspoliitika meetmed peaksid keskenduma just ne-, selle majanduskasvu hoobadele, töökohti tuleks luua, struktuure tuleks äh, parandada, samuti innovatsioonitegevus on oluline, töökohtade säilitamine, loomine, seda just regionaalarenguprogrammid äh, sihtala äh, kahel ka, kahe jaoks ka pakuvad. liberaaldemokraadid soovivad, et ka tehnoloogia äh, siirde mõiste siin rohkem peegelduks. me peame siin ka teaduskeskuste rolli rõhutama, et uued tooted töötataks välja, et uued tooted on just need, mis on ka olulised meie konkurentsivõime jaoks, olulised ka meie näiteks keskkonnakaitse jaoks, kesk- ja ka vastava tehnoloogia jaoks. meil on mõningaid probleeme küsimusega, mis on äh, seotud äh, ähm, rahastamisega selle sajaprotsendiliste ettemaksetega. ma arvan, et äh, siin me peame vahet tegema Sotsiaalfondil ja Regionaalarengu Fondil. liikmesriigid küll ise vaatavad, kuidas nad äh, neid fondi rahasid jagavad, kuid kaasfinantseerimisel on üks hea põhi- äh,, oluline põhjus. nimelt see näitab, et projekti osalised äh, oleksid ka huvitatud sellest, et et seda raha kõi-, võimalikult efektiivselt kasutatakse. et kõik osapooled oleksid huvitatud sellest, et vahendid läheksid tõesti kõige mõjusamate tegevuste jaoks, kuid ma leian, et siin on tegu väga hea vahendiga me võime muidugi rääkida sellest, kas omavahendite määra vähendada või mitte, aga minu meelest see sajaprotsendiline Euroopa Liidu poolne osalus on vale lähenemine. kaasfinantseerimine peab jääma. et see on see arvamus, mida meie praegu aruteludes oleme kõige rohkem esindanud. suur tänu! Very much, Ms Del, please proua Teel, palun. proua esinaine, kallid kolleegid, vabandan kõigepealt sellepärast, et ma tulin siia ühest teisest komisjonist, sotsiaalkomisjonist nimelt, peeti seal kinni, aga kuulasin siiski äh, raporti esitluse ära ja tahaksin välja tuua kolm aspekti kõigepealt arvan, et äh, olul-, väga oluline on see, et äh, sihtala kahe raamistikus rõhutataks ka keskkonnakaitse vajadust ja et Euroopa äh, struktuurivahenditest kas- äh,, abi saamine peaks sõltuma just jätkusuutlikkuse kriteeriumist. samuti peab arvestama lill, linnade olulist rolli mm, nimetatud eesmärkide saavutamisel. Euroopa Komisjon on andnud äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, raames ka linnadele äh, teatud tähtsuse, aga meie arvame siiski, et ka sihtala kaks peaks linnade spetsiifikat arvestama ning äh, sellega seoses tagaks mm, mahajäänud territooriumite eelisarendamise. nüüd strateegia kaks tuhat kakskümmend prioriteedid kahjuks ei räägi äh, jätkusuutlikust arengust, kuigi Euroopa Komisjon räägib ressursside ähm, ökonoomsest kasutamisest räägitakse äh, madalatest emissioonidest, taastuvenergiast selleks, et meie transpordisektorit moderniseerida ning edendada energiatõhusust, aga siin pole välja toodud majanduskasvu vajadus. Euroopa strat-, kakskümmend kakskümmend strateegia siiski sellest räägib ja siin tekstis muide ühtekuuluvuspoliit-, poliitika sotsiaalsete eesmärkide toetamine on meile kõigile sü-, südamelähedane, seega nüüd lähtudes praegusest olukorrast, kriisiolukorras on lisaks tavapärastele näidikutele vaja ka teisi võimalusi arvestada, hindamaks arengut muidu kasutatakse näiteks SKT-d ja selliseid näitajaid. praegu on väga tähtis kasutada ka teisi näitajaid, võtta omaks uus lähenemine, arvestades seda, mida me ootame, mida me tahame, et äh, selleks, et, et kodanike heaolu suurendada. ja Euroopa Komisjoni nimel Bruno Kassett, palun. suur tänu Euroopa Komisjon muidugi tänab Euroopa Parlamenti selle eest, et ta tunneb äh, huvi selle vastu, kuidas komisjon kavatseb äh, kriisi negata-, negatiivsete mõjude vastu võidelda nii äh, riik, riikide kui ka regioonide tasandil. tahaksin kaks punkti välja tuua, kõigepealt esimene puudutab järe, järelevalvemeetmeid või seiremeetmeid Euroopa Komisjon kavatseb ähm, nii kvalitatiivse kui kvantitatiivse uuringu läbi viia seoses kriisi mõjuga äh, tegevusprogrammidele ühtekuuluvuspoliitikas, äh, arvestades ka siin proua Kratsa välja toodud äh, muresid. enne suve esitab Euroopa Komisjon põhjaliku analüüsi Euroopa juba erinevate plaanide elluviimise kohta, ka re regionaalpoliitika elluviimise kohta liikmesriikides äh, ja esimesel ja sellise lubaduse andsime me juba esimesel aprillil kaks tuhat üheksa Euroopa Parlamendile. kui keegi teine ei soovi sõna, siis äh, proua Rudi Kratsa, kas soovite vastata kommentaaridele? suur tänu, e, proua esinaine, muidugi ma tahaksin e, vastata kõigepealt e, aga tänan kolleege väga kasulike ja konstruktiivsete märkuste eest. täiesti selge on see, et see teema puudutab meid kõiki. me ei räägi siin lühiajalistest muutustest, vaid see on laiemat struktuuri puudutav ja ma hea meelega esitan oma muudatusettepanekud ja ma ju teadsin, et äh, alati tuleb asju siia lisada, kuid me üritame muidugi selle raporti pikkust kuidagi kontrolli all hoida. soolise võrdõiguslikkuse küsimus, mul ei olnud kava siin süüvida sellesse teemasse. täiesti selge, et äh, meil on juba terve rida resolutsioone teistes valdkondades, kus see teema on natukene olulisem üsna palju. nii et ma tahtsin seda lihtsalt ära mainida jätkusuutliku arengu kontekstis, kuid mitte siis sellesse süüvida. kohalikud ja regionaalsed ametkonnad, see teema muidugi on väga oluline ja sellest me rääkisime juba ka eelmise raporti puhul. kohalikel ja regionaalsetel omavalitsustel on vastutus kanda rakenduspoole eest, nemad on kohapealsete äh, oldega paremini kursis ja neid tuleb kindlasti hoida meiega ühes paadis. teine asi, mis on samuti väga huvitav, on linnadimensiooni alane koostöö, suured linnad ja eh, metropolid on konkurentsivõime toetamiseks väga olulised, nad on ju mõnes mõttes ühenduse töötoaks, kuid negatiivne on jällegi see, et seal on väga tõsiseid sotsiaalseid probleeme tihti nii et nende osalus jätkusuutliku arengu tagamisel on ka väga suur. nüüd äh, see sajaprotsendilist, sada protsenti välja maksta enne projekti vahendeid. kaasfinantseerimise kontekstis muidugi on ka vastutus jagatud, kuid täna me oleme kriisiolukorras. kõik liikmesriigid peavad praegu kitsikuses äh, toime tulema. ja siin kindlasti äh, seega on teatud valdkondades äh, ette näha, et peab olema võimalik sajaprotsendiline eelrahastamine. see ei peaks olema muidugi kohustuslik, on neid liikmesriike, kus seda ei ole vaja me ootame muidugi ka komisjonipoolset äh, toetust. meil peab olema hindamismehhanism paigas, et me mõistaksime, kuidas äh, neid vahendeid äh, siiski kasutatakse. härra Van Nistelrooy, kui komisjon arvab, et me peaksime ootama äh, asjadega natukene kauem. me tahtsime aprillis äh, sellest asjast uuesti rääkida. aga kui komisjon arvab, et kui me tähtajad edasi lükkame sellel eesmärgil, et see raport natukene parem saaks äh,, siis mina olen sellega muidugi nõus. sest et teised komisjonid tahavad ka kindlasti oma arvamust avaldada. suur tänu, proua Kratsa. minu poolt ka üks märkus. ma loodan, et tekkis teatav äh, Ehm, vääritimõistmine, mina arvan, et härra Van Nistelrooy ütles, et me ei peaks asja edasi lükkama, vaid äh, keskenduma sellele, mida kriisikomisjonis tehakse. ja olles Euroopa Parlamendi tavaline saadik, õnnestus mul läbi delegatsiooni saada kriisikomisjoni asendusliikmeks ja ma olen uhke selle üle, et äh, mul see õnnestus ja äh, reaalmajanduses on meil ka kriisi ja seda ei tunta mitte ainult äh, riiklikul tasandil liikmesriikides, vaid ka regionaalsel ja kohalikul tasandil ja ühtekuuluvuspoliitika on väga palju panustanud äh, kriisi vastu võitlemise poliitikasse ja on tulemas seitsmeleheküljeline lühikene raport minu poolt eh, üldraportisse kriisikomisjonist eh, Pervans, Pervans Peres eh, juhib seda tööd seal. ja minu väike arvamus puudutab just nimelt siis ühtekuuluvuspoliitika mõjudele kriisiolukorras ja kui proua Kratsa saaks aprilliks äh, oma raportiga valmis, siis see kindlasti oleks suurepärane panus ka laiemale arutelule kriisi kohta ja Euroopa poliitikaalastele aruteludele. praegu on meil see probleem, et äh, me tegelikult ei tea väga palju kriisi mõjudest kohalikul ja regionaalsel tasandil, sest et äh, statistikat meil ei ole eriti sellepärast, et usaldusväärsed statistilised andmed tulevad äh, aasta teisel poolel. väga palju muidugi on äh, regioonide ühendused äh, teinud statistikat ja see natukene suurendab meie arusaama sellest, kuidas see kriis on siis mõjunud. see oli siis lisainfoks. proua Kratsa veel kord Äh, suur tänu, proua esinaine. suur tänu selle ettepaneku eest koostööks. koostöö on alati väga oluline. Äh, ja ka selleks, et saada paika meie üldine lähenemine. parlament äh, tegeleb selle teema aruteluga vägagi fokusseeritult. kui me räägime suurtest projektidest, siis meie kõige olulisem roll on tagada konkurentsivõime. see on nii ka sihtala kaks alade puhul. liikmesriigid praegu kärbivad oma eelarveid kriisiolukorras ja seega on väga oluline, et lisavahendid jõuaks nendeni, et nad saaksid neid suurprojekte meie konkurentsi võime huvides ära kasutada. suur tänu, ütleb proua esinaine. kell kaksteist null null kakskümmend kolm märts muudatuse esitamise tähtaeg. nüüd meil on täpselt viis minutit päevakorrapunktiks number kümme. Teil on veel kolleegid meeles, et tänase koosoleku alguses vahetasime seitsmenda ja kümnenda päevakorrapunkti omavahel ära. kümnes päevakorrapunkt, aruanne ühtekuuluvuspoliitika tuleviku töörühma töö kohta koos oli, olime me siis teist korda ja juba ongi välja kujunenud traditsioon nimelt kutsuda äh, regionaalarengu peadirektoraadist äh, meie töörühma kohtumistele inimesi, ehk siis teisisõnu komisjonist, kes saaks meile siis äh, rääkida ühtekuuluvuspoliitika tulevikust ja uutest arengutest pärast aastat kaks tuhat kolmteist. seekord oli meie ees härra Mik-, Mikalis, kes on uue regionaalvoliniku äh, kabinetti läinud äh, peadirektoraadist ja siis ka üksuse juht äh, oli meiega, kes vastutab jätku-uuringute eest tuleviku ühtekuuluvuspoliitika kohta. põhimõtteliselt rääkisime tegelikult väga paljudest asjadest, mis puudutab siis ühtekuuluvuspoliitika tulevikku ülesehitust ja, ja kogu selle süsteemi iseloomu, territoriaalsest ühtekuuluvusest, selline tavaline mitteametlik arutelu ja mõttevahetus, kuid äh, töörühma äh, lõpu osas jõudsime kokkuleppele ka teatavas põhimõttes, nimelt meil on nüüd ülevaade sellest, mida komisjon teeb ja leidsime, et äh, Regionaalarengu Komisjon peaks ka midagi koostama selles küsimuses. ja et võib-olla peaksime korraldama mingisuguse mitteametliku positsioonidokumendi koostamise, mis hõlmaks endas mitmeid poliitilisi elemente ühtekuuluvuspoliitika tuleviku osas, mille töörühm siis võiks võtta oma töö aluseks ja võib-olla juuli kohtumisel võiksime me siis äh, juba selle dokumendiga valmis saada ja saaksime selle edastada teie toetusel komisjoni, ilma et me laiematesse aruteludesse peaksime laskuma praegu, sellepärast et detailide alane arutelu tuleb natukene hiljem Äh, kuid äh, vähemalt me võiksime kokku panna praegu meie peamised ootused komisjoni mm, ettepaneku osas. selle asjaga on kiire, äh, sellepärast et kui meie midagi praegu ei esita, siis komisjoni novembrikuine viies ühtekuuluvusaruanne tuleb selline, et et meil sellele panust ei ole olnud ja see jääb samaks, nii nagu see on praegu, ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist nii et me tahaksime siis äh, arvamuste vahetust komisjoniga natukene laiendada, nii meie komisjoni istungitel kui ka siis töörühma kohtumistel. ja teine mõte on siis see mitteametlik dokument kokku panna ja, ja äh, sügisel siis juba jätkame töörühma tööd ja anname teile pidevat ülevaadet sellest, mis toimub ja hoiame kontakti ka komisjoniga. selle eesmärgiks on see, et meil lõpuks oleks ettepanek, mis peegeldab ka meie ambitsioone ja meie seisukohti parlamendis. nii palju siis teile teadaandmiseks, teadavõtmiseks. kui märkusi ei ole, siis ma ütlen veel nii palju homse kohta, et kohtume kell üheksa võtke hääletuskaardid kaasa, meil on väga olulised raportid hääletusel, Jevgeni Kirillovi raport ja, ja härra Olbrichti raport. jätkub koordinaatorite kohtumine, mis saab olema lühike, pool tundi, nii et koordinaatorid, palun jääge saali. kohtume homme teistele. No, esto, no sé si lo ha dicho Adrede o es que, que da igual, no pasa nada porque lo haremos.